Chers collègues, je vous propose de prendre place. kallid kolleegid, palun võtke istet. Que nous puissions euh, commencer notre euh, réunion. siis saame ka oma koosolekuga pihta hakata. tahaksin tervitada teie kõigi nimel, meie kõigi nimel siin Poola eesistuja esindajaid ja teen ettepaneku minna kohe edasi viienda päevakorrapunkti juurde. tegelikult siis siiski neljanda päevakorrapunkti juurde, mis võimaldab meil arutada äh, olulisi teemasid praeguse Euroopa Liidu eesistujaga ja edasi siis lähme juba teiste teemade juurde. tahaksin veel kord tervitada siin kõiki ministreid. tahaksime teiega mõtteid vahetada. lugupeetud ministrid, kas te tahate tutvustada teemasid korraga või kas jagada aeg täpselt kaheks, et kõigepealt üks ja siis teine? selge, väga hästi, sel juhul siis kõigepealt on sõna proua Jolanta Fedakil, kes on Poola töö- ja sotsiaalpoliitika minister. mõnedel meist oli võimalik teiega juba kohtuda triloogi raames, aga tahaksin teile siin täna tere tulemast öelda ja kindlasti ei ole teil selleks piisavalt aega, aga teil on siiski võimalus selle lühikese aja jooksul tutvustada Poola eesistumise prioriteete, palun Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Pone... lugupeetud daamid ja härrad. juba kolmkümmend aastat tagasi oli Poolas kriisiperiood, tol hetkel loodi ka Solidarnost, liikumine meie ühise parema tuleviku nimel aga isegi kõige julgemad tol hetkel ei oleks julgenud loota, et Poola ja Euroopa Liit jõuavad ühel hetkel sellisesse olukorda nagu praegu meie arvates on vaja rohkem eu-, so-, solidaarset Euroopat, liikmesriikide vahelist solidaarsust, samuti Euroopat, mis oleks solidaarne vaeste inimestega ja ka põlvkondade vahelist solidaarsust. ja selles kontekstis tahaks, tahakski Poola eesistuja tutvustada teile äh, oma prioriteete. kõigepealt põlvkondadevahelise solidaarsuse osas. ja vaadates ka tulevikku eh, demograafia küsimustes. meil on vaja aktiivset Euroopat, Euroopat, kes oleks töökas. väga oluline on ka see, et valitsusvälised organisatsioonid teeksid koostööd haldusasutustega ühiste eesmärkide nimel. kõigepealt põlvkondadevahelisest solidaarsusest. meie eesmärgiks on soodustada kutsekoolitust ning samuti võimaldada leida tasakaal eraelu ning ähm, tööelu vahel, arvestades praegusi demograafilisi väljakutseid. ja just nimelt selle viimase aspektiga tegeleb Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut kuidas leida tasakaal töö ning eraelu vahel? kindlasti kõik seda puudutav mõjutab ka nõukogu järeldusi. meie järgmiseks prioriteediks on aktiivne Euroopa. see seisneb tööhõivepoliitikas ning aktiivses sotsiaalse kaasamise poliitikas selle eesmärgi raames tahame panna aluse paindliku turvalisuse teemalisele arutelule tööhõives. ühtlasi tahame rääkida tööelu positiivsetest mõjudest. oma eesistumisperioodil vaatame läbi kõik need tegurid, mis julgustavad inimesi töötama kauem, ühtlasi üheskoos peame annama, andma hinnangu ka sellele, milliseid tööhõivealaseid reforme tuleks läbi viia uues kriisi kontekstis ning ühtlasi on meil vaja ka uut lähenemist tervele Euroopa Liidu tööturule, seda siis vaadates edasi juba kahe tuhande kahekümnendasse aastasse. ja kõike seda on näha ka e, nõukogu järeldustest. edasi meie eesmärgiks on edendada keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ning vabaühenduste vahelist koostööd selleks, et äh, kõige paremini ellu rakendada tööhõive ning sotsiaalpoliitikat. kõikide nende eesmärkide osas tahaksin rõhutada seda, kui väga oluline roll on selles sotsiaalsel dialoogil ning äh, läbirääkimistel sotsiaalpartneritega, näiteks ametiühingutega, kuid ka tööandjatega meid ootab ees äh, mitte kõige kergem ajajärk Euroopa jaoks ja seega on eriti oluline lahendada kõik äh, sotsiaalvaldkonna konfliktid, lähendades meie vaatenurki ja ilma meeleavaldusteta mis puudutab õigusloomealast tööd, siis äh, Poola eesistujal on plaanis jätkata tööd vanemapuhkuse direktiiviga. viimase viieteistkümne aasta jooksul kui see direktiiv on kehtinud, on liikmesriigid välja töötanud ka omaenda õigusaktid selles valdkonnas. me oleme näinud, et jah, liikmesriikide poliitikad vastavad küll direktiivi tingimustele, kuid samas on nende vahel ka suured erinevused võimalus jõuda kokkuleppele võib seisneda selles, et keskendutakse vanemate õiguste lähendamisele erinevates liikmesriikides. me tahaksime et liikmesriikide ministrid jagaksid oma arvamusi ning ka parimaid tavasid mitteametliku nõukogu raames. poliitiline arutelu nendes küsimustes võimaldaks ka uut jõudu anda direktiivi ümber toimuvatele aruteludele. ühtlasi on meil plaanis välja tulla direktiivi ettepanekuga elektromagnetiliste väljade osas. ja mis puutub sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimise määruse muutmisesse, siis tahaksime kompromissettepanekuga tööd jätkata. ja siin loomulikult loodame me liikmesriikide ning Euroopa Parlamendi äh, koostööle, et saavutada meie ühine eesmärk, mis ei ole kindlasti kergete killast. tahame jätkata ka tööd hooajatöötajate Euroopa Liidu, liitu sisenemise osas ning samuti ettevõtja siseste lähetamiste, lähetuste osas me tahame, et nõukogu raames seisukohad üksteisele sarnasemad oleksid. ja kõige sellega tegeleb töörühm. sellega tegeleb siis õigusasjade ning äh, siseasjade töörühm ja samuti rändeküsimustega tegelev nõukogu töörühm. me loodame pidevale ja tihedale koostööle Euroopa Parlamendiga ja e, seda koostööd oleme me näinud juba ka nende direktiivide ümber toimuvate arutelude algusest peale. veel ka teistest algatustest, nagu näiteks ähm, lähetatud töötajad, tööaja direktiiv samuti teised tööõigust puudutavad direktiivid. näiteks ähm, merendussektori töötajate olukord. Äh, selle, nendes valdkondades tuleb ettepanekutega välja Euroopa Komisjon. tahaksime rõhutada oma suurt koostöövalmidust Euroopa Parlamendi suhtes äh, eriti selle komisjoni suhtes. ja seda selleks, et äh, meie töö toimiks kõige paremates tingimustes. esimene mitteametlik äh, ministrite nõukogu juba leidis aset Poola eesistumise ajal Sopotis rääkisime seal meie prioriteetidest, aktiivsest tööhõivepoliitikast ning põlvkondadevahelisest solidaarsusest. me loodame neid arutelusid jätkata järgmiste ministrite nõukogude ning samuti temaatiliste konverentside jooksul. septembri kuus Wroclawis on meil plaanis ministrite tasemel konverents, et rääkida sotsiaalvaldkonna eesmärkidest. selle konverentsi peamiseks teemaks on sotsiaalpoliitika, sotsiaalvaldkonna reformid ning majanduskriisi kontekstis sotsiaalpoliitika ellurakendamine Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames äh, tuleb kindlasti reageerida väga kiiresti ja sellepärast olemegi planeerinud selle konverentsi septembrikuusse. oktoobris Krakowis on meil plaanis rääkida Euroopa vaesusevastasest platvormist räägime seal sotsiaalsest tõrjutusest ja samuti vaesusevastasest võitlusest, mis on ju väga oluliseks teemaks majanduskriisi valdkonnas. ja me loodame, loodame, et detsembrikuus jõuame nende kahe esimese prioriteedi osas ka nõukogu järeldusteni lõpetuseks tahaksin viidata äh, soolisele võrdõiguslikkusele tööturul ja sellealastele üritustele, näiteks naistekongress, mis leiab aset Varssavis äh, septembrikuus, samuti mitte, tegemist on siis mitteametliku äh, kohtumisega, kus räägitakse töö ja eraelu ühitamisest ning samuti äh, leiab aset konverents, mis räägib demograafilistest muutustest, nendest tulenevatest väljakutsetest ning võimalustest tööhõive osas. kutsume teid kõiki üles, daamid ja härrad, osalema nendel üritustel aktiivselt, mõned teist on sinna juba ka kutsutud, suur aitäh! suur tänu teile, proua minister! tundub, et kõik kohalolevad kolleegid tahavad esitada küsimusi teie sõnavõtust tulenevalt. ja kui me kõikidele küsimustele annaksime aega vastata, siis ilmselt äh, proua Pjankovska, kes on regionaalarengu minister, äh, ei saaks enam rääkida olulistest teemadest, äh, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond ja see on ju ka oluliseks teemaks, nii et parlamendile on omane ju ka see, et me oleme väga paindlikud ja kõigepealt annaksime siiski sõna ka äh, proua ministrile, äh, proua Pienkovskale ja siis saavad sõna äh, kõnelejad, ma sulgen praegu kõnelejate nimekirja. peaaegu kõik soovivad sõna. ja siis saate sõna pooleteistkümneks minutiks, välja arvatud siis koordinaatorid, kes saavad sõna kolmeks minutiks. proua minister, teil on sõna. suur tänu nagu proua esimees juba ütles, regionaalarengu ministeerium tegeleb muuhulgas ja tegemist on siin ühe prioriteediga Euroopa Sotsiaalfondi haldamisega. sotsiaalfond ja selle tulevik on Poola eesistumise programmi keskmes. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja seda komisjoni kõige selle eest, mida siiamaani olete teinud, eriti härra Piipari raporti raames, see on väga oluliseks toeks meie tööle Sotsiaalfondi osas. tahaksin kohe alguses ära öelda, et ma olen valmis tegema väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. praeguses kriisi kontekstis on ju õhkkond väga pingeline ning kahekümne üheksandal mail, vabandust, juunil äh, äh, jõudis meieni ka teatis tulevase finantsraamistiku kohta, siis on eriti oluline selles kontekstis äh, me tööd lihtsustada, vähendada bürokraatlikku koormust, lihtsustada ka kontrollisüsteeme ja viies ühtekuuluvuspoliitikat puudutav aruanne just rõhutab seda, et tuleb parandada ka Euroopa Sotsiaalfondi nähtavust ja meie oleme selle eesmärgiga täiesti nõus. eelmistel aruteludel umbes neli aastat tagasi oli selgelt näha, selleks, et Euroopa Sotsiaalfond oleks nähtavam, tuleks keskenduda selle tulemustele, samuti lisandväärtusele. see kehtib nii Sotsiaalfondi kui ka Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi osas tuleb analüüsida ka seda, mida on liikmesriigid sotsiaalfondi osas teinud. kindlasti on siin ka teisi küsimusi, mida tuleks liikmesriikidega arutada, siiamaani on kõik olnud nõus sellega, et sotsiaalfondi peamiseks eesmärgiks on selle valdkonna dünaamilisemaks muutmine, kuid äh, nüüd on komisjon teinud ettepaneku rahastada sotsiaalfondi abil ka äh, toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele. see läheb kaugemale sellest, mille osas siiamaani on kokku lepitud, äh, kindlasti tuleks selles küsimuses nõu pidada detailselt ka liikmesriikidega selleks, et liikmesriikidel oleks võimalus väljendada ka oma seisukohti. ma ütlesin seda ka Regionaalarengu Komisjonile, et äh, septembrikuus vaatame läbi uued tekstid erinevate poliitikate osas. Äh, Poola eesistujale on nende määruste ettepanekud väga olulised, sest et äh, nendele keskendume terve meie eesistumise perioodil. liikmesriigid ootavad suure huviga konkreetseid ettepanekuid ja selleks, et meil oleks võimalus neile ka reageerida see küsimus on nii rahalistes vahendites kui ka selles, millega Sotsiaalfond hakkab tulevikus tegelema. me tahaksime rääkida laiemalt ka integreeritud lähenemisest arengule, kindlasti tuleb siin rääkida romide integreerimisest, Ungari eesistuja tõstis esile just nimelt selle küsimuse, ja ka selles valdkonnas on integreeritud lähenemine väga suure tähtsusega selleks, et tagada Euroopa Liidu parim lisandväärtus. integratsioonist tuleb rääkida mitmetel eri tasanditel ja siin jällegi tõstatub seesama nähtavuse küsimus. edasi Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid ja jällegi seda just Sotsiaalfondi kontekstis. Poola on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika ning sotsiaalfond on ainsad instrumendid vähemasti hetkel, mida saaks kohe kasutada selleks, et hästi ellu rakendada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat veel üks väga oluline teema meie jaoks on ka konkreetsete teemade valik, ma rääkisin sellest ka finantsraamistiku osas, tähtis on ka tingimuslikkus, kindlasti sellest räägime pikemalt, selleks et parandada Sotsiaalfondi vahendite kasutamise tõhusust Poola eesistuja jaoks, eesistuja jaoks on väga oluline olemasolevate vahendite kõige parem kasutamine, sest et vastasel juhul ei suuda me saavutada oma eesmärke. nii et me seisame hea selle eest, et tingimuslikkus kehtiks kõikide fondide kasutamise osas edasi ka Sotsiaalfondi territoriaalne mõõde, me kõik teame, et see ei ole sugugi lihtsaks teemaks. aga idee keskenduda ähm, mõnedele regioonidele, võttes arvesse nende vajadusi, on väga oluline selleks, et sotsiaalfondide vahendeid kasutataks tõhusalt äh, meil on plaanis korraldada ka konverents septembri lõpus, mis räägib just nimelt sotsiaalfondi territoriaalsest mõõtmest, see leiab aset Varssavis. Teile on sellekohased brošüürid ka laiali jaotatud ja tahaksime väga kutsuda üles osalema seal teid kõiki Äh, sest et teie olete ju eksperd ja tänu teile sellised sündmused äh, ka edukad on. ühtlasi peame äh, suurendama haldussuutlikkust, seda me Poolas ise juba Sotsiaalfondi osas teeme, aga jällegi on tegemist siis veel ühe teemaga, millega ma eesistumisperioodil on plaanis tegeleda lisaks ka üks väga päevakajaline teema, mis on teinekord ka väga vastuoluline. tegemist on globaliseerimisega kohanemise fondiga. Miguel Portas töötas selle osas välja suurepärase raporti, mis kindlasti kujutab endast ka tuge meie eesistumisele nagu ka sotsiaalfondi osas, siis globaliseerumise ka kohanemise fondi osas peame keskenduma äh, halduskoormuse vähendamisele, lihtsustamisele. Äh, selliseid ootuseid väljendas ka Euroopa Parlament ja kõik see kajastub ka komisjoni teatises mitmeaastase finantsraamistiku kohta võib-olla oleks võimalik äh, laiendada seda fondi nii, et sinna alla käiks ka põllumajandussektor. selle fondi tulevik on delikaatne ja väga vastuoluline teema ja seega me peame andma liikmesriikidele piisavalt aega, et nad saaksid süvitsi küsimuse läbi arutada ja analüüsida ja samuti vaadata läbi komisjoni sellekohased ettepanekud. lihtsustamine on väga oluline, kuid eelkõige kahe, nende kahe fondi vaheline äh, koordineerimistöö. üheksateistkümnendal septembril äh, toimub Danskis äh, konverents just nimelt selle kahe fondi vahelise koordineerimise osas mis puutub globaliseerumisega kohanemise fondi tulevikku, siis Poola kindlasti arvestab ja kaalub ka kõiki erinevaid erandeid. ma palun teil teha selles osas meiega koostööd, sest et äh, ajutine äh, režiim, mis selles osas on äh, paika pandud, nõuab meievahelist väga tihedat koostööd. kõik need konverentsid ja üritused, mida me korraldame, kindlasti võimaldavad meil rääkida nende tulemustest ka üldasjade nõukogus oktoobrikuus leiab samuti aset nõukogu koos öö, kohtumine. ja loomulikult öö, räägime me sotsiaalfondist ka ühtekuuluvuspoliitika raames, suur aitäh! suur tänu sellest esialgsest idees, selle esialgse idee eest, teie plaanidest kõnelejaid on kakskümmend kaks, ma paluksin, et iga kord, kui sõna võtate, siis ütlete, kellele te küsimuse esitate ja palun piirduge ühe ainsa ministriga. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele, kes saavad esitada küsimusi mõlematele ministritele, nii et selline eelis siis teil. igalühel on sõna kolm minutit, aga te ei pea kolme minutit ära kasutama härra Ööri ja siis härra Ferkas, palun. Eh, tisztelettel üdvözlöm a... aitäh! kõigepealt tahaksin kogu südamest mõlemat ministrit tervitada. ma tundsin kergendust, kui ma kuulsin nende sõnavõtte. ma võin öelda, et väga olulised teemad on tõesti heades kätes. mul on paar küsimust kõigepealt proua Fedakile ja siis proua Pienkovskale. ei ole kerge tegeleda eh, emaduse toetuse teemaga. me oleme saavutanud eh, küll kompromisse, aga tundub, et nõukogu siin ei ole väga eh, meie meelt ja näib, et liikmesriigid on eriarvamustel. loomulikult on vaja kompromissi selles osas, kuhu suunas me üleüldse läheme tõenäoliselt läheb selleks vaja mitteametlikku ministrite kohtumist Äh, elektromagnetväljade direktiiv äh, tõesti on nüüd olemas, äh, kuigi mõningase hilinemisega. me oleme määranud raportöörid ning me loodame, et teie eksperdid ning meie raportöör saavad siis üks omavahel nimekaarte vahetada selleks, et dialoogi hõlbustada. meil on väga hea meel teha teiega konstruktiivset koostööd ning loodetavasti aasta lõpuks on ka töötajate lähetamise direktiiv meie ees. ning äh, see on meie jaoks tõesti äärmiselt põnev teema. ma jäin siia istungile mõned minutid hiljaks, nii et, et võib-olla te juba mainisite seda teemat. nimelt äh, meil on praegu käimas arutelu pensionite üle äh, Ungaris, minu kodumaal Äh, Ungaris on äh, just algust tehtud väga põhjalike reformidega ning me loodame, et peatselt äh, tuleb välja komisjoni poolt valge raamat, mis seda teemat käsitleb. see oleks väga hea, sest see annaks uut hoogu meie selleteemalistele aruteludele. mind huvitaks väga see, kuidas äh, kriisi ajal tõhusalt äh, suhelda, näib, et meil on siin äh, kommunikatsiooniprobleemid mitmetes riikides ja see muudab riigi valitsemise keeruliseks. proua Pienkovska, ühine mõtlemine on väga oluline nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka sotsiaalfondi poliitika osas, väga hea on olla samal lainepikkusel. ma olen nõus et äh, tõepoolest on teatud tundlikke teemasid, nagu näiteks toiduainete jagamine parlament äh, on vastu võtnud äh, dokumendi sellel teemal suure häälte enamusega, aga me peame siiski olema ettevaatlikud Euroopa, saatma, et kutsuma Euroopa Sotsiaalfondi et, ettevaatusele. suur aitäh, härra Fergas ja siis proua Harkin, palun. suur tänu, proua esimees. tahaksin tervitada siin mõlemat ministrit ja soovida neile väga edukat eesistumisperioodi. Te rääkisite sellest, kui suure rõõmuga võtab Poola endale selle vastutuse, aga tegemist on tõesti tohutu vastu, vastutusega, sest et Euroopas on käimas praegu mitte ainult majanduskriis, vaid ka sotsiaalkriis. ja nõukogus ja parlamendis alati ei ole piisavalt neid inimesi, kes suudavad kriisist rääkida ka sotsiaalvaatenurgast. Euroopa Parlament võib olla teile selles töös äh, väga suureks toeks, kindlasti oleme teile siin paremad sõbrad kui nõukogu, mina räägin ju ka koordinaatorina. Te rääkisite väga kaunilt solidaarsusest ja kui te, kui sellest midagigi praktikas rakenduks, oleks see väga ilus. sotsiaaldemokraadid alles ka uurivad teie tööprogrammi, aga esialgu tahaksin öelda, et solidaarsus kui sõna on väga oluline ka sisserändajatele. mina olen hispaanlane, Hispaanias elab ka väga palju poolakaid ja solidaarsus on neile väga oluline, aga me räägime ka teistest äh, maailma äh, jagudest, esiteks äh, siin on mitu olulist teemat, näiteks ettevõttesisene lähetamine, samuti ühine elamis- ja tööluba võib-olla suudate te nendes küsimustes lahendada veel järele jäänud probleemid nõukogus. meie oleme täiesti veendunud, et võrdne kohtlemine on väga oluline selleks, et ko-, õigesti koheldaks ning austataks neid inimesi, kes Euroopasse tulevad ja et äh, austataks ka kohapeal töötavaid inimesi, et ei oleks teistsugused töötingimused neile, kes tulevad väljaspoolt, mis tekitavad pahameelt kohalike töötajate hulgas ja siis see viib rassismi, rassismini ja äh, võõraste vihkamiseni. Te rääkisite, proua Fedak, ka era- ja tööelu ühitamisest, see on väga suure tähtsusega, kui me tahame tagada selle, et kõik inimesed saaksid elada väärikalt oma elu ning et ka naistel oleksid äh, tõelised võimalused, et neil ei oleks äh, nägemus tööelust, mis oleks selline, et mehed töötavad kodust väljaspool ja naised kodus. Äh, sügise teises pooles on ju võetud endale kohustus ka tulla välja sellekohase ettepanekuga, ärgem, ärge unustage ei ettevõtjaid, töötajaid äh, ega ka lapsi. Madame Harkin, puis proua Harkin ja siis proua Schröter, palun. aitäh! ma tahaksin samuti tervitada kahte ministrit ning soovida neile edu äh, selles olulises töös, mis neid järgmise kuue kuu jooksul ees ootab kõigepealt äh, peatuksin teemal, äh, millest te rääkisite, solidaarsus põlvkondade vahel. ma arvan, et sellel teemal on palju tahke. me oleme just äh, lugenud rohelist raamatut pensionite ja pensionifondide kohta ning ma tahaksin teada, kas teil on mingeid seisukohti selles küsimuses, kuidas te sellesse teemasse suhtusse, suhtute. Te rääkisite ka tööea pikendamisest. siin tekivad ühed probleemid arvestades seda, et äh, meil on väga palju noori inimesi, kes, äh, kellel ei ole tööd, äh, siis kuidas te kavatsete selle spektri kahe otsaga kuida-, toime tulla ja konkreetselt tahaksin ma küsida, kuidas te kavatsete üldse selle suure tööpuudusega noorte hulgas tegeleda, kas te kavatsete neid kuidagi aidata, neile mingit lootust anda, sest kui me räägime põlvkondadevahelisest solidaarsusest, siis loodus, noored inimesed vajavad lootust tööle. Te kõnelesite ka te demograafilistest väljakutsetest. mina tahaksin äh, kuulda teie seisukohti hooldajate kohta ning eriti äh, pere sees äh, hooldaja tegutsejate kohta ja kuidas on, kuidas see, need asjad edasi arenenud, arvestades seda, et inimesed elavad nüüd kauem ja kas te saaksite näiteks kuidagi toetada just neid pereliikmeid, kes teise pereliikme eest hooli, hoolitsevad? Te rääkisite siin ka sotsiaalsest dialoogist, te rääkisite kompromissidest. minister, ma tahaksin öelda seda, et äh, paljud inimesed avaldavad meelt praegu säästumeetmete tõttu, mida on rakendatud ning äh, kas õigustatult või mitte, paljud inimesed äh, tunnevad, et need meetmed on peale surutud Euroopa Liidu poolt, et see on, niimoodi inimesed näevad seda asja Neil on jäänud tunne, et Euroopa Liit teeninda, hoolitseb finantssüsteemi eest ja mitte oma kodanike eest. ma tahaksin teada, kuidas teie Poola äh, eesistumise ajal tahate süvalaiendada just sotsiaalseid küsimusi oma töösse ja mida te teete nõukogus, et saata sõnumit äh, kodanikele, räägime kas või sellest sotsiaalsest klauslist Lissaboni lepingus Äh, see on väga oluline teema ja ma arvan, et praegu on äh, Euroopa jaoks väga oluline aeg ja need sõnumid, mida teie oma eesistumise ajal saadate, äh, eriti selles valdkonnas, on väga olulised ning lõpetuseks teisele ministrile ka küsimus, te rääkisite globaliseerumisega kohanemise fondi ja võimalust seda laiendada ka põllumajandussektorisse. Te ütlesite, et tegemist on väga delikaatse teemaga ja äh, võib-olla te natukene selgitaksite, millised on teie enda seisukohad selles väga delikaatses küsimuses? suur aitäh, suur aitäh ka sellest, et väga täpselt pidasite kinni kõneajast, äh, proua Schröter ja siis proua Figueiredo, ma vabandan, et te olete siin veidi vales kohas um,. suur aitäh! täna hommikul kõnelesin ma Äh, proua Pienkovskaga me juba kohtusime hommikul ning äh, kõigepealt äh, esitan seetõttu küsimuse proua Fedakile. mul on üks küsimus, aga see on väga oluline küsimus. Poola eesistumise prioriteetide hulgas mainisite te ka mobiilsust aga te ei ole sellel teemal pikemalt peatunud, te ei ole, te ei ole öelnud, Äh, mida komisjoni konverentsil arutati, kus olid teemadeks näiteks lähi, lähetatud töötajate tule, tulevik ja, ja muud selle direktiiviga seotud teemad ja millised on komisjoni plaanid, kas te kavatsete selle küsimusega tegeleda? milline on Poola kui eesistuja oma seisukoht selles küsimuses? Ähm, äh, mida teha selleks, et tagada Äh, töötajate võrdne kohtlemine, töötajad peaksid saama samasugust palka, me peaksime hoolitsema selle eest, et töötajate õigusi tõesti kaitstakse, aitäh! suur tänu, proua Figueiredo, siis härra Helmer ja siis annan sõna uuesti proua ministrile, proua Figueiredo, palun. suur aitäh, ka mina tahaksin äh, Äh, esitada paar lühikest küsimust, kui lubate. kõigepealt peatuksin teemal, mida siin juba mainiti, nimelt äh, meil on sotsiaalne ebavõrdsus Euroopa Liidus süvenenud ning äh, nõndanimetatud päästepaketid, millega käivad kaasas säästumeetmed, mõjutavad töölisi väga tõsiselt Äh, need avaldavad kohutavat mõju sellistes riikides nagu Portugal ja Kreeka, kus äh, inimeste sotsiaalne olukord on järjest halvenenud, tööpuudus on suurem, inimesed on vaesemad, seega minu esimene küsimus oleks, mida kavatseb Poola eesistujana teha selleks, et äh, neid, nende probleemidega tegeleda? mida kavatseb Poola teha, hoolitsemaks selle eest, et majanduslik ja sotsiaalne solidaarsus ning ühtekuuluvus ei ole tühipaljad sõnad? vaid öö, äh, omavad ka mingit sisu. teiseks, äh, vahenditest võitluseks vae-, vaesusega. üks viis, kuidas me saaksime vaesuse vastu võidelda, on luua töökohti ning äh, kehtestada kogu Euroopas elamisväärse miinimumpalga. meie Euroopa Parlamendis võtsime sellel teemal vastu resolutsiooni ja ma tahaksin teada, mida Poola eesistujana kavatseb Äh, teha, kas ähm, teil on plaanis tulla välja algatusega miinimumpalga kohta Euroopas näiteks oktoobrikuisel konverentsil? suur tänu, härra Helmer, palun! Äh, aitäh! meie härra, koordinaator härra Sabronok ei saa täna siin olla, seega mina võtan tema asemel sõna. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Fedakit tema eh, sissejuhatava ettekande eest ja tahaksin ka eh, avaldada kaastunnet Poolale, et pärast, kakskümmend aastat pärast solidaarsuse loomist olete te nüüd Euroopas, mis seisab kõige hullema eh, majanduskriisi silmitsi praegu Te ütlesite meile, et lahenduseks on rohkem Euroopat, aga kas ei oleks äh, võib-olla aeg tunnistada, et Euroopa on meid sellesse sasipuntrasse toonud, Euroopa on probleem ja mitte lahendus? ning äh, enam Euroopat äh, teeb asja pigem hullemaks kui paremaks te nõuate põlvkondadevahelist solidaarsust, aga ma arvan, et te peate silmas pigem maksude ümberjagamist. Te räägite töö ja eraelu tasakaalust, aga ilmselt peate te silmas äh, tööturul suuremat reguleerimist ja me oleme juba näinud, millist kahju see põhjustab, see vähendab konkurentsivõimet, suurendab tööpuudust, diskrimineerib äh, neid, kes äh, tööd otsivad ja seetõttu kutsun mina seda meie komisjoni töö puuduse komisjoniks. Te rääkisite kodanikupartnerlusest, sest et kutsuge, kasutage seda terminit ettevaatlikult, sellepärast et Inglismaal see termin tähendab samasoolisi paare. ja ma, ma näen, et te lihtsalt tahate lihtsalt jut-, juttu vesta ja midagi teha. üks Ameerika kommentaator ütles ükskord, et meil, meil ei ole vaja õpetada murule, kuidas kasvada, lihtsalt tuleb kivid muru pealt ära vedada meil ei ole vaja uusi organisatsioone, uusi algatusi ja uusi makse ja uusi määrusi, oleks aeg, kui me hakkaksime neid takistusi, mis meie teel on, kõrvaldama ning laseksime ettevõtetel äh, luua eduka ja jõuka majanduse. suur aitäh, proua minister, ma annan teile nüüd sõna, ma palun, et vastaksite võimalikult täpselt, sest et äh, kolleegidest soovivad veel väga paljud sõna, nii et vastake palun konkreetsetele küsimustele ja ärge tehke üldisi märkusi. kindlasti meil on võimalusi sellest rääkida muul ajal kui siin, kui tutvustatakse Poola eesistumise prioriteete Może zacznę od ostatniego pytania, które aitäh, tahaksin alustuseks vastata kõige viimasele küsimusele. räägiti solidaarsusest ja sellest, kas Euroopa ei ole meile mitte probleemiks. kaks aastat tagasi oli majanduskasv Poolas seitse protsenti ja töötus oli kõige madalamal, madalamal tasemel viimasel kahekümne aastal me äh, lükkasime edasi pensioniiga. isegi äh, viiekümne viie aastastel ja vanematel inimestel oli töökoht. nüüd on aga olukord täiesti teistsugune. on tekkinud olukord, kus inimesed kaotavad oma töö, ilma et see oleks nende süü ettevõtted suletakse ja nende töötajate pereliikmetel ei ole enam, millest elada. selline olukord puudutab kõige enam noori inimesi, vanemaid inimesi, samuti ka mõne haiguse all kannatavaid inimesi või puuetega inimesi, kes on kõige haavatavamad ja nüüd tekib küsimus, et kas ei peaks rääkima ka vaeste ja rikaste vahelisest solidaarsusest ning äh, tervete ja äh, puuetega inimeste vahelisest solidaarsusest ja põlvkondade vahelisest solidaarsusest. me loodame leida nendele küsimustele vastuse septembrikuusel konverentsil. me ju näeme kõik, et kõikides nendes valdkondades äh, on vaja leida õige tee. edasi emadusküsimused ja sellealane direktiiv. me loomulikult mõistame, et emasid on vaja toetada. see võimaldaks, see toetus võimaldaks neil ühitada oma ametialased kohustused eraelust tulenevate kohustustega. seega üritame jätkata tööd selle direktiivi muutmisega, kuigi me oleme täiesti teadlikud sellest, et kompromissini jõudmine on väga keeruline ülesanne. jätkame ka konsultatsiooniprotsessi kõikide sidusrühmadega ja nagu ma juba ütlesin, siis on meil plaanis seda arutada ka mitteametlikul ministrite kohtumisel, ehk siis õnnestub äh, sellele arutelule ka uut hoogu anda. nagu ma ütlesin, siis kompromissini jõudmine on kindlasti väga raske ülesanne edasi pensionide küsimus ja samuti valge raamat, mille, mis peaks avalikustatama just meie eesistumisperioodil. Ungari eesistumisperioodil osalesime aktiivselt arutelus pensionide üle ning valge raamatu ümber toimuva töö osas me väljendasime ka soovi jätkata tööd nendes küsimustes pärast Valge Raamatu avaldamist. me oleme nõus nendega, kes ütlevad, et pensionid äh, peaksid olema, et pensionide tasakaal peab olema tagatud, kuid samas ala, samal ajal peavad need pensionid olema ka õige suurusega pensionifondid peavad olema stabiilsed, kuid peab vältima nendega ka liigset äh, spekuleerimist. valge raamat äh, avaldatakse novembrikuus ja kindlasti jätkuvad arutelud ka siseriiklikult pensionide teema ümber. kui me räägime tööhõivest ja soolisest võrdõiguslikkusest, siis meil on plaanis rääkida erinevatel konverentsidel naiste ligipääsust tööturule ja me ei räägi siin mitte ainult era- ja tööelu ühitamisest, vaid ka võrdsest palgast võrdväärse töö eest ning töötingimustest. kõikides nendes küsimustes on meil plaanis mõtteid vahetada meie arvates on Euroopa Liidu oluliseks rolliks äh, näiteks töötajate vaba liikumise tagamine ning neile ka võrdsete töötingimuste tagamine. kindlasti on raske jõuda ühistele seisukohtadele selleks, et äh, muuta direktiivi lähetatud töötajate osas aga meie oleme selle poolt, et süvendada sellealast haldustööd ja loomulikult toetume selles töös just Euroopa Komisjonile. kindlasti, kui me seda tööd jätkaksime, siis suudaksime me nende töötajate töötingimusi parandada nii et läheme kaasa komisjoni algatusega. suur tänu toetuse eest ja toetavate sõnade eest, näiteks põlvkondadevahelise solidaarsuse osas ning samuti solidaarsuse osas vaesemate inimestega kindlasti tahame teha väga tihedat koostööd liikmesriikidega ja Euroopa Parlamendiga, et saavutada meie ühised eesmärgid, mis on kirjas ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. me toetame kõiki juhtalgatusi, sealhulgas Euroopa koostööplatvorm vaesusevastase võistluse ning sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse küsimustes meil on plaanis organiseerida iga-aastane konverents vaesuse vastase võitluse platvormiga äh, selleks, et saavutada kõik need eesmärgid, mis on kirjas ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. ja et tagada ka äh, pidev järelevalve selle osas, kui kaugele on jõutud eesmärkidega siseriiklikult. soolise võrdõiguslikkuse osas ning ligipääsu osas tööturule on meil plaanis korraldada kaks üritust, daamid ja härrad, te olete kõik ka sinna kutsutud. esiteks sündmus, mis leiab aset Poolas juba viimased kolm aastat, tegemist on naiste äh, konverentsiga, kus räägitakse naiste äh, ametialasest rollist, äh, poliitilisest rollist ja nii edasi. Äh, sel aastal on see meie jaoks eriti oluline sündmus, sest et sellel on tõeline Euroopa mõõde ja seal on meil plaanis rääkida ka äh, võrdsest kohtlemisest, ähm, mitte diskrimineerimisest tööturul ning võrdsest töötasust. valge raamatu osas ma küsimusele juba vastasin solidaarsus äh, noortega. ja kuidas aidata neid inimesi, kes äh, hooldavad mõnda pereliiget. Lissaboni lepingustki tuleb välja see, et tegemist on siin väga tähtsa teemaga. me tahame siin seda rõhutada just meie teise prioriteedi raames, milleks on aktiivne Euroopa tööpuudus on Euroopa-ülene probleem ja seega on vaja sekkuda tööturule, on vaja tagada töökohad nendele inimestele, kes on ebasoodsas positsioonis tööturul. kõiki neid küsimusi on plaanis arutada ministrite nõukogus ning samuti teistel kohtumistel täpsemalt äh, töötasude küsimusest. septembris korraldab komisjon sellealase konverentsi. Äh, seal konverentsil on plaanis rääkida liikmesriikides täheldatud tendentsidest töötasude osas. aga tuletan meelde, et näiteks töötasude küsimus on liikmesriikide pädevuses Poolas omistame väga suurt tähtsust sellele, et äh, ühtlustatak-, ühtlustatakse tingimusi miinimumpalga määra osas. Äh, nelja aasta jooksul, kui olen juhtinud äh, ministeeriumi, oleme jõudnud kokkuleppele ka miinimumpalga osas ja see oli esimest korda, kui me jõudsime selles osas kokkuleppele viimase kümne aasta jooksul. ma tean väga hästi, et väga raske on jõuda kokkuleppele küsimuses, mille osas varem kunagi ei ole kokku lepitud, nii et äh, kuidas siis tagada majanduskasv ja äh, tööhõive samal ajal, kui on vaja teha eelarvekärpeid me tahame, et äh, sotsiaalküsimuste töövõimeministritel oleks võimalik selles osas sõna võtta, sest et nemad on ju need, kes lõppkokkuvõttes need meetmed heaks kiidavad, nii et võib-olla õige koht äh, oleks selleks just ministrite nõukogu, tuleb rääkida sellest, kuidas ühelt poolt äh, tagada tööhõive ja teiselt poolt ka majanduskasv nii väga keerulisel ajal. palun vastake võimalikult täpselt, sest et muidu ei ole võimalik teistel kolleegidel enam küsimusi esitada. palun. suur tänu, proua esimees. esitati vaid üks küsimus Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kohta, mille esitas proua Harkin, aga tegelikult on äh, ettepanekus äh, väga uued ideed, äh, näiteks see, et tuleks selle fondiga rahastada ka toiduabi või sotsiaalfondi rahadest tuleks rahastada toiduabi ja Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi tuleks laiendada ka põllumajandussektorile liikmesriikidele peab olema piisavalt aega, et see eh, detailselt läbi vaadata, aga seda saab teha alles siis, kui konkreetsed ettepanekud on meil olemas ja nii see veel ei ole. nii et eh, olles ära näinud määruse ettepanekud, on meie eesmärgiks korraldada detailne arutelu selleks, et oleks võimalikult kiiresti seda ka ellu rakendada. suur tänu selleks, et nüüd edasi korraldada meie arutelu tahaksin, et kõik ütleksid, kellele te küsimuse esitate. proua Blom, ma ei, eeldan, et teie küsimus on proua Fedakile. kellele te küsimuse tahate esitada? Eh, <clears throat> eh, proua esimees, ma rää-, esitan küsimuse proua Pienkovskale, selleks et küsimused oleksid ka tasakaalus. Yes, Mrs Fedak okay.. Um, yes. uh, specifically on electromagnetic fields directive we talked mis puudutab elektromagnetiste väljade direktiivi, sellest me oleme rääkinud äh, varem, äh, kas teie soov on, et me jõuaksime kokkuleppele esimesel lugemisel? me arvestame ka meri äh, piirväärtustega Te rääkisite äh, vanematest inimestest ja konverentsidest, äh, mida te korraldate. kas te võite öelda, mida te teete kuritarvitamise osas ja ka mis puudutab diskrimineerimise vastase, vastast direktiivi, mis on nüüd kui te esitate kolm küsimust, te ei saa ju ühelegi vastust, püüdke olla mõistlik jooksul te esitate viis küsimust, siis te ei saa ühtegi vastust. nii et palun keskenduge eh, ühele küsimusele. ma nüüd parem jätkaksin oma pooleteise minutiga, aitäh. Äh, viimane osa puudutab miinimumsissetulekut, te mainisite seda, et eh, miinimumpalk määratakse liikmesriikide tasandil. kas teie arvates see miinimumsissetulek tuleks samuti määratleda liikmesriigi tasandil, sest Euroopa Liidul ei ole pädevust sotsiaalkindlustuse osas. härra Koosa, palun poolteist minutit ja üks küsimus. kellele teie küsimus on suunatud? Szociole, szociole, no, tehát az európai szociális küsimus on mõeldud kas ma võin esitada küsimuse Euroopa Sotsiaalfondi kohta? kas ma võin esitada Sotsiaalfondi kohta küsimuse? üks konkreetne küsimus, mul on väga hea meel, et Poola eesistuja tahab selle teemaga tegeleda, sest äh, see vahend loob meile suurepärase võimaluse võrdsete võimaluste tagamiseks Euroopas. kuna ma ise olen puudega inimene, siis ma võin öelda, et umbes neli protsenti on seni kulutatud puudega inimestele, see on väga vähe. kuidas saaks seda äh, tasakaalustamatust vähendada Poola eesistumise ajal? palun, öelge mulle, kellele te küsimuse esitate? kas proua Fedakile või tema kolleegile, sest et vastasel juhul ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata. proua Künts, kellele teie küsimuse tahate esitada? siis te saate hiljem sõna, proua Estrela Muito obrigada, senhora presidente. A minha pergunta é à senhora Fedak. suur tänu. minu küsimus on proua Fedakile. Euroopa Parlamendi raportöörina äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi läbivaatamise osas on mul suured ootused selle suhtes, mida Poola eesistuja tõenäoliselt saavutab. meil on olnud juba kohtumine ministritega ja ka volinik Redinguga võrdsete võimaluste komisjon esitab suulise küsimuse aruteluks täiskogul sellel teemal. nii et äh, nõukogu saaks edasi liikuda selle väga tähtsa teemaga. ja saaks vastata Euroopa Parlamendi seisukohale. mina tahaksin teada, kuidas me saaksime teha koostööd Poola eesistujaga, nii et äh, saavutada tegelikkuses konsensust, mis on keskse tähtsusega, selle passerelli klausli kaudu, äh, ülemmäära kaudu, erinevate parlamendi poolt heaks kiidetud meetmete järk-järgulise kasutusele võtmisega. loodetavasti õnnestub saavutada kokkulepe, arvestades praegust väga keerulist perioodi. nii et äh, võib-olla ütleksite, mida Poola eesistuja ootab konkreetselt Euroopa Parlamendilt? suur tänu, härra Toomas Mann. proua Fedak, küsimus teile prioriteetide hulgas, mida te mainisite, oli ka vanemate inimeste tööhõive parandamine. mina olen koostanud raporti põlvkondadevahelisest õiglusest. kaks tuhat kaksteist on aktiivselt vananemise aasta. tahaksin teada, Poola kohta, missuguseid töökohti on vanematele inimestele, küsimus ei ole ainult kvootides, kuidas tagada, et inimesed, kes on kogenud heade oskustega, saavad jätkuvalt töötada, kui nad vanemaks jäävad. küsimus ei ole vanade ja noorte vastandamises, vaid selle tunnustamises, et ka vanemad võivad anda tähtsa panuse ühiskonda. teine küsimus on sotsiaalne dialoog. ma arvan, et solidaarnosti sünniriigilt võib oodata palju selles valdkonnas kui te suudate arendada sotsiaalset dialoogi, siis see oleks väga hea. Te ütlesite, et ähm, püüate edendada tugevaid töötajate ja tööandjate organisatsioone ja koostööd, kui see õnnestub, siis on tõesti meil suured lootused. Äh, et af deres fokuspunkter er äh, myndig- på implementering af de sociale ma tahaksin rääkida sotsiaalpoliitika ellurakendamisest riigiasutuste ning vabaühenduste poolt. tihtipeale on see just sotsiaalpartnerite rolliks. millisena näete teie sotsiaalpartnerite rolli selles osas Euroopa Liidus? suur tänu, et jäite nii lühisõnaliseks, härra Steven Hughes, palun. suur tänu, minister Fedak küsimus töötajate lähetamise kohta, kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlesite, et teie arvates rakendusdirektiivist piisab, et lahendada neid probleeme, mille Euroopa Kohtu otsused on tõstatanud. me ei ole päris nõus sellega, meie arvates on tarvis direktiiv läbi vaadata. kui te olete näiteks Flamanvilis Prantsusmaal praegu, siis te ilmselt teate, et EDF-i poolt antud hanke võitnud firma Atlanco mis on registreeritud Iirimaal, tal on nii-öelda postkast Küprosel, lähetatud töötajad Poolast, Ungarist, Rumeeniast, Portugalist, neil ei ole korralikke töölepinguid ja neil on toodud halvad töötingimused, nii et meie arvates peaks direktiivi läbi vaatama, tagamaks, et eh, kõikidel oleks võrdsed tingimused, sõitumata sellest regioonist, kust nad on lähetatud, aitäh proua minister, annan teile sõna vastamiseks ja palun rääkige võimalikult lühidalt, ma vabandan, et äh, siin sellist vahekohtuniku mängin, aga lihtsalt muud varianti ei ole, teil on sõna. alustan küsimusest meie ootuste kohta Euroopa Parlamendi suhtes emadusküsimuste direktiivi osas. nagu ma juba ütlesin, siis me loomulikult mõistame seda, et erinevad partnerid läbirääkimistel on väga erinevatel seisukohtadel, mis omavahel kokku ei lange ja väga oluline on sellisest ummikseisust välja tulla. meie arvates äh, oleks lahenduseks, on selle probleemi lahendamine väga oluline Euroopa sotsiaalpoliitika edasiarendamise vaatenurgast ja oleme valmis ka vastavad muudatused direktiivi tegema. hetkel konsultatsiooniprotsessi läbirääkimised käivad kõikide sidusrühmadega selleks, et jõuda äh, tekstini, mis oleks kõigile vastuvõetav, aga peab mõistma siiski seda, et sotsiaalpoliitika ellurakendamise osas on tegelikult liikmesriikides äh, sotsiaalpoliitika üsna sarnane, aga seda rakendatakse ellu väga erinevatel viisidel ja seega on ühtlustamine üsna keeruline. me oleme kutsunud üles ministrid jagama parimaid tavasid nende kodumaalt mulle siiski tundub, et selleks, et kompromissini jõuda selles konkreetses teemas, on vaja seda, et nii Euroopa Komisjon kui ka parlament näitaks üles paindlikkust. nii ehk naa, pärast esialgset konsultatsiooni ministritega üritame jõuda kompromissini ja me äh, loodame selles osas ka viljakale koostööle Euroopa Parlamendiga. ma tean väga täpselt juhtumit, mida mainiti, äh, nimelt et inimesed töötavad täiesti teistsugustes tingimustes muuhulgas leidis selline olukord aset Prantsusmaal, aga mitte ainult. tuleb ju mõista seda, et on ettevõtjaid, kes tahavad vähendada kulusid selleks, et suurendada oma konkurentsivõimet, kuid äh, samal ajal loomulikult äh, peame arvestama ka töötajatega, kellele tuleb tagada väärikad ja võrdsed töötingimused, ükskõik kust nad, äh, kus nad ka tööl ei oleks üritame selle küsimusega tegeleda, tea-, pidades dialoogi sotsiaalpartneritega, sest et just nimelt kokkulepe tööandjate ja töötajate vahel võib meile pakkuda lahenduse. kui nemad suudavad omavahel jõuda ühtse lahenduseni, siis siis võiks olla aluseks äh, meie tulevasele tööle. edasi esitati küsimus vanemate inimeste diskrimineerimise kohta. Äh, sel sügisel on meil selleteemaline ministrite tasemel konverents Wroclawis, kus räägime just nimelt demograafilistest muutustest ja võrdsetest võimalustest. just nimelt demograafiliste muutuste valguses. mida teha selleks, et tagada töökohtade olemasolu ka vanemas eas inimestele? me kutsume liikmesriike üles selle üle mõtlema just strateegiliselt, sest et äh, tegelikult on ju kõikide huvides see, et inimesed edasi töötaksid. ja kindlasti räägime ka konkreetsetest plaanidest selleks, et tagada vanemate inimeste tööhõive ja seda hoolimata sellest, millised on demograafilised väljavaated Euroopas. üks asi on igal juhul selge, inimesed, kes on ületanud juba teatud ea, ei ole siin päevakorral mitte ainult ühel eesistumisperioodil, vaid kindlasti pikemalt. kuue kuuga, kuue kuu jooksul tahaksime keskenduda eelkõige diskrimineerimisele nende inimeste suhtes, kes lähenevad pensionieale või juba on pensioniealised. edasi elektromagnetväljad. proua aseesimees esitas selleteemalise küsimuse, meil on selles osas ka direktiivi ettepanek millega tuli välja komisjon selle aasta juunikuus ja Poola eesistumisperioodil on meil plaanis äh, alustada ka nõukogus äh, tööga selles küsimuses. viieteistkümnendast, viieteistkümnendal ja kahekümnendal juulil sotsiaalküsimuste töörühm äh, tuleb kokku ja tegeleb just nimelt selle teemaga, nende töö jätkub edasi septembrikuus. tahaksime selle konkreetse direktiivi osas äh, tagada võimalikult suure edasimineku selle aasta jooksul. me loodame, et see küsimus on ka sotsiaalküsimuste nõukogu äh, päevakorras, mis leiab aset esimesel detsembril. ja kui kõik läheb hästi, siis võib-olla suudame kokkuleppele jõuda vähemasti üldise lähenemise osas, aga loomulikult kõik sõltub töörühma koosolekutest, mis toimuvad juulikuus ja septembris. edasi miinimumpalgast ja miinimumsissetulekust. tegemist on teemadega, mille osas on pädevad liikmesriigid aga arvestades mitte ainult töötajate liikuvust ja tööandjate liikuvust, vaid ka nende inimeste liikuvust, kes üleüldse ei tööta, näiteks ähm, inimesed, kes valivad võimaluse veeta oma äh, pensioni äh, aeg kuskil mujal, siis kuidas äh, ka nendele tagada sotsiaalkaitse? meie näeme asja nii, et inimesed, kes on teatud aja töötanud ja maksnud maksu ük,, makse ükskõik millises riigis, peaksid äh, ilma igasugu diskrimineerimiseta saama ka sotsiaalkaitse. aitäh! Teie viimased sõnad kindlasti raiume me siin kivisse selles komisjonis. nüüd äh, Äh, annan sõna teistele inimestele, kes tahavad esitada ka teie äh, teemades küsimusi ja siis saate vastata ka härra Koosa küsimusele. aitäh! suur tänu! tahaksin esitada küsimuse proua Pjankovskale Euroopa Sotsiaalfondi kohta, kas on tööhõive turureform äh, kavas, kas on ette nähtud mingid konkreetsed meetmed? kas te usute, et Euroopa Sotsiaalfond võiks keskenduda ka investeeringutele väljaõppeks äh, uute oskuste osas, mille järele on väga suur vajadus, arvestades jätkusuutlikku ja arukat majanduskasvu. suur tänu, proua Skridlevska, palun! E, suur tänu, proua esimees, kaks lühikest küsimust teile, proua minister, aega meil eriti palju ei ole. komisjoni teatises mitmeaastase finantsraamistiku kohta räägitakse mm, toetusest kõige haavatavamatele, kõige vaesematele inimestele Euroopa Sotsiaalfondi raames ja tahaksin teada, milline on e, Poola eesistuja seisukoht selles osas. teiseks, kas teie arvates on selle näol tegemist Euroopas, kas Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond praegusel kujul on kasulik? suur aitäh, proua Moran, kes on meie raportöör Sotsiaalfondi küsimustes. ja kohe ma ei anna sõna uuesti proua Fedakile. suur aitäh! ma loodan, et hiljem on mul võimalus veel täpsustada oma küsimust ka elektromagnetväljade osas. suur tänu, proua minister, kõigepealt Sotsiaalfondi osas, kuidas soovite teie äh, teha äh, tööd selleks, et parandada kutseõppesüsteeme nii, et inimesed, et noored inimesed ei jääks tööturust äh, igaveseks kõrvale Äh, mida teha madala kvalifikatsiooniga inimestega äh, selleks, et neil oleks võimalik oma oskusi täiendada, äh, kvalifikatsioonitaset tõsta selleks, et nende oskused vastaksid uutele vajadustele, see oli ka proua Plammi küsimus. härra Gutierrez, kellele teie tahate küsimuse esitada? sel juhul on sõna proua Jaslovjevskal. suur tänu! tahaksin esitada küsimuse proua Pienkovskale, te ütlesite, et Poola eesistuja äh, tahab rääkida Euroopa Sotsiaalfondi territoriaalsest mõõtmest. kas selline ettepanek äh, tuleneb sellest, et Poolal endal on väga head ja positiivsed kogemused so-, sotsiaalfondi tõhusa kasutamise osas? Ähm, näiteks, et loodi kümneid tuhandeid töökohti tänu Sotsiaalfondile ja milline on teie lähenemine, et see tori-, territoriaalne mõõde ka tegelikult ellu rakenduks? tahaksin esitada küsimuse ka härra Kozlokovski nimel, kes pidi siit saalist väljuma küsimus on suunatud proua Pienkovskale. nii et küsimus härra Jan Kozlovskilt kas läbirääkimiste osas on toimunud tegelikku edasiminekut selleks, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus oleks regioonidel piisavalt infot selleks, et alustada läbirääkimisi partnerluse osas. proua, vabandust, härra Tarden, kellele on teie küsimus suunatud? nüüd on võimalik siis proua ministril vastata kõikidele küsimustele. suur tänu. kõigepealt härra Koosa küsimus ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, ka meie usume, et puuetega inimeste kaasamine projektidesse sotsiaalfondi raames on ebapiisav. me usume, et sotsiaalfond peab olema sihipärasem. ja nagu ma varem ütlesin, toimuvad kindlasti väga laialdased arutelud selles osas, kuidas sotsiaalfondi vahendeid peaks kasutama. oma eesistumisperioodil teeme jõupingutusi selle nimel, et sotsiaalfond ka rohkem tegeleks puuetega inimestega tulevikus. Poola eesistujal on plaanis uurida ka seda, kas praeguse eelarve raames on midagi võimalik selles osas ära teha. võin rääkida ka Poola kogemustest, hiljuti me seda just arutasime ja meie arvates äh, on, ei suunata Sotsiaalfondis piisavalt vahendeid puuetega inimestele. edasi järgmised küsimused, proua Plamm ja teised kõigepealt Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, toiduabi, nagu ma ütlesin, on väga uus teema ja selle üle tuleb enne järele mõelda, enne kui saame kaaluda seda, kas sotsiaalfond saaks praegusel kujul midagi sellist rahastada, nii et sellega tegeleb Poola eesistuja samuti. ja edasi Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, nagu ma juba varem ütlesin, me kõik tahame lihtsustada ligipääsu sellele fondile ja ühtlasi ka lühendada seda aega, mis äh, läheb hetkest, kui ehit-, kui esitatakse avaldus ja kui äh, rahalised vahendid äh, ka kasutusele lõpuks tulevad. hetkel fond nendele tingimustele ei vasta, nii et nende, neid teemasid tuleb samuti arutada proua Jaslovjetska, kes rääkis Sotsiaalfondi territoriaalsest mõõtmest. nagu ka terve ühtekuuluvuspoliitika osas väidame ka siin, et erinevate rahaliste vahendite kohandamine konkreetse territooriumi vajadustele on ainsaks lahenduseks, mis võimaldab sellel konkreetsel piirkonnal kasutada Ähm, ära kõiki võimalusi, mis äh, seal on, et vähendada äh, regioonide vahelisi erinevusi. Äh, selleks peavad meil olema välja töötatud ka näitajad, et hiljem oleks võimalik tehtule hinnang anda, tegemist on väga tundliku teemaga ja kindlasti Poola eesistumise ajal kujutab endast väga olulist sammu selles suunas edasi septembris toimuv kohtumine. veel territoriaalsest mõõtmest. me tahame jõuda võimalikult paljude selliste inimesteni, kellel meie abi vaja on. viitan Poola näitele, aga kindlasti juhindutakse sellest nüüd ka Euroopa Sotsiaalfondi osas. nii et tuleb jõuda nende ettevõtjate ja töötajateni, kellel on seda abi just kohalikul tasemel kõige rohkem tarvis. ja nüüd vastuseks kahele äh, parlamendisaadikule töökohtade loomise kohta. tõepoolest, Euroopa Sotsiaalfondi raames on selles osas meil suured kogemused ja nagu ma enne ütlesin, on meie väga tähtsaks prioriteediks see, et praktika ja kutsekoolitus oleks ka tegelikult tõhus, väljaõpe ja koolitus saab olla tõhus vaid siis, kui see on suunatud väikesele inimeste rühmale kohalikul tasemel. meil on selles osas ka siseriiklikud reformikavad ja nende raames tuleb kindlasti rääkida ka tõhususest. sotsiaalfondi osas on tõhusus väga oluline teema, mida tihtipeale on kritiseeritud. sotsiaalfondi on võimalik kasutada väga tõhusalt ja väga heade tulemustega, seda kõike tööhõive teenistuses. ja nüüd härra Kozlovski küsimus kordan üle selle, mida ma ütlesin juba Regionaalarengu komisjonis, on täiesti võimalik, et kui määruse ettepanekud, millega tuldakse välja sügisel erinevate fondide osas, siis on vägagi võimalik, et Äh, juba Poola eesistumise ajal kõige sellega ka tegeletakse, operatiivküsimuste ja, ja teistega ja siis äh, peamine töö jääb järgnevatele eesistujatele, Taanile ja Küprosele, aga operatiivkavade osas tuleks kindlasti tööd alustada võimalikult ruttu, ruttu juba Poola eesistumise ajal me räägime siin tingimuslikkusest, sotsiaalfondist ja selleks, mida komisjon, selleks, mida on komisjon nimetanud ring financing. suur aitäh ja nüüd ma näen, et proua Könts on siit lahkunud, aga proua Steinruck ja siis teised. Frau Ministerin Fedak, ich möchte zurückkommen auf die Frage. proua minister, aitäh, et te siia tulite, et tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida Steven Hughes ütles ja teie vastusele. Äh, mõned nädalad tagasi olin ma delegatsiooni koosseisus äh, Flamaviiris ning äh, me nägime seal, millistes tingimustes elavad ja töötavad lähetatud töötajad. töötajad teatasid meile, et tööandjad arvasid äh, nende palgast maha raha maksudeks ja sotsiaalkindlustuseks ning neil ei olnud mingit aimugi, kuhu see raha läheb, neil ei olnud äh, sotsiaalkindlustust, ravikindlustust. kas teile tundub, et sellist asja on võimalik kuidagi lahendada näiteks sotsiaaldialoogi käigus või jagate minu seisukohta, et meil on vaja õigusloomealast algatust, äh, vaatamaks läbi töötajate lähetamise direktiivi, selleks et teha lõpp nendele maffiastruktuuridele, mis on olemas kõikjal Euroopas. Äh, suvepuhkuse ajal äh, ma olen kindel, et ma näen mitmeid teisi näiteid selle kohta, sealhulgas ka Saksamaal. ma ei usu, et sotsiaaldialoogi raames seda probleemi eriti lahendada saab. suur tänu, härra De Rosa ja siis härra Tardenbal uh,. Thanks very much. Äh, suur aitäh uh, proua Fedak, ma tahaksin teile esitada küsimuse eh, üld, eh, huvipakkuvate sotsiaalteenuste kohta. Te ütlesite, et Poola jaoks on väga oluline ühtekuuluvus, aga üht-, sotsiaalne valdkond on sellega väga tihedalt seotud ja eh, sotsiaalsed eduviteenused on väga olulised, aga teie programmis nendest juttu ei ole möödunud nädalal kiitis Euroopa Parlament äh, heaks ettepaneku, et tuleb korraldada neljas foorum sotsiaalteenuste kohta, see on jaanuaris. millal Poola hakkab mõtlema sellise foorumi korraldamisele, aitäh! aitäh, härra Tarden ja siis härra Gutierrez. Merci, madame la présidente, madame la suur tänu, proua esimees, proua minister, ma tahaksin rääkida vaesusevastase võitluse platvormist, ma loomulikult rõõmustan selle üle, et te omistate sellele nii suurt tähtsust ja ka eh, selle üle, et, et te olete valmis eh, juba tööd tegema ka Krakowi konventsiooni raames. aga küsimus on tegelikult suunatud mõlemale ministrile toiduabi enim puudust kannatavatele isikutele, selles osas tuleb leida lahendus viimaste, järgmiste kuude jooksul. tagasi platvormi teema juurde. siin on väga delikaatsed küsimused, näiteks miinimumsissetulek ja mulle tundus, et äh, Poola eesistuja suhtus sellesse positiivselt, tahaksin teie eh, arv, teie arvamust aga teise delikaatse eh, küsimuse osas, nimelt horisontaalne eh, diskrimineerimise vastane direktiiv, mis on nõukogus praegu jäänud ummikseisu. suur aitäh, härra Gutierrez Prioto ja siis teised. Presidenta, gracias también a la señora ministra suur tänu teile, proua esimees, suur aitäh ka proua Fedakile, et täna olete tulnud siia komisjoni ja äh, arvestades teie äh, sissejuhatuse üldist tooni, rääkisite solidaarsusest äh, selleks, et kriisist väljuda, siis tahaksin öelda, et see solidaarsus ei peaks piirduma mitte ainult äh, poliitikaga. mind šokeeris see, mida te ütlesite Äh, sissejuhatuses öeldes, et meeleavaldused äh, teile väga meeltmööda ei ole, aga minule ei meeldi jällegi põhjused, mis meeleavaldusi kaasa toovad. nii et äh, siin osas peab ikkagi olema poli-, poliitiliselt solidaarne ka meeleavaldajatega, kes on lihtsalt töötajad, kes ei saa aru, millised on selle kriisi põhjused ja nad ei mõista ka lahendusi kriisile ja sest, et neid suruvad peale just nimelt need inimesed, kes kriisi ise kaasa tõid. tõepoolest, meil on vaja ambitsioonikamat poliitikat selleks, et inimesi oleks võimalik kergemini tööle võtta ja eriti see puudutab noori inimesi, puuetega inimesi, inimesi, kes on vanemad kui nelikümmend viis aastat. ja millised on Poola eesistumise konkreetsed meetmed, mis on plaanis kasutusele võtta selleks, et soodustada seda, et inimesel oleks kergem tööle võtta. proua Moran, palun. suur tänu, proua esimees. jätkates sealt, kus jäi pooleli proua aseesimees, nimelt elektromagnetväljade küsimuse juures kas te, esitati küsimus, et kas te soovite leida lahenduse esimesel lugemisel. hetkel oleme me sellest kaugel, aga me teame, et siin on viimane tähtaeg aprillikuus. mida arvate teie elektromagnetresonantsi kasutamisest meditsiinivaldkonnast, meditsiinivaldkonnas, sest et me teame, et sellel võivad olla ka negatiivsed mõjud tervisele kahe tuhande neljanda aasta tekstist jäeti äh, sellised äh, uuringud välja, arvestades aga praegust ajagraafikut, siis me teame, et me tegelikult äh, ei saa hetkel üldse kaaluda varianti, et me võiksime esimesel lugemisel kokku leppida. proua minister, palun! vastuseks veel kord küsimusele äh, Prantsusmaal toimunu kohta. isegi direktiivi läbivaatamise kontekstis oleks väga hea, kui sotsiaalpartnerid kokku lepiksid ka selles osas, mida tuleks täpselt direktiivis muuta. see võimaldaks ka direktiivi paremini jõustada küsimus seisneb ju selles, et kuidas direktiiv saaks paremini äh, kaasa aidata tööturu korraldusele. me teame, et äh, siin on ju ka äh, näha olnud ebaseaduslikke tege-, tegusid ähm, ja selle eest tuleb inimesed kohtu ette tuua. kui võetakse palgast maha teatud maks so,, sotsiaalmaks, aga kuskile fondi see ei lähe ja võimuorganid seda ka ametlikult tunnistavad, siis see on ju loomulikult täiesti ebaseaduslik. sellisel juhul on vaja olukorda sekkuda see võimaldaks kindlasti lahendada vähemalt osa probleemist ja see oleks ka pretsedendiks tulevastele sarnastele juhtumitele. kui mina räägin siin konsultatsiooniprotsessist sotsiaalpartneritega, siis ma mõtlesin pigem seda, et jõuaksid kaks poolt omavahel ühis- Äh, ühise lahenduseni selleks, et ühelt poolt tagada töötajate õiguste kaitse ja teiselt poolt konkurentsivõime, nii et see äh, arutelu on sotsiaalpartnerite vahel ikkagi väga suure tähtsusega. edasi meeleavaldustest, millest ma rääkisin ka varem ma viitasin sellistele olukordadele, kus on võimalik jõuda nii siseriiklikul kui ka Euroopa Liidu tasemel lahenduseni äh, sotsiaalses dialoogis. kui aga see protsess läbi kukub, siis äh, lähevad inimesed tänavatele ja kui valitsused ei näita üles piisavalt head tahet äh, viljaka sotsiaalse dialoogi korraldamiseks tööandjate ja töötajate vahel, siis äh, hakkavad inimesed meelt avaldama. nii et äh, seetõttu kutsume üles sotsiaalpartnereid väljendama oma arvamust või-, võimalikult selgelt, äh, selleks et oleks võimalik jõuda kokkuleppele, mis lõpuks viiks ka laiemale ühiskondlikule kokkuleppele. loomulikult on selge, et kriisi tagajärjed ei pea olema mitte ainult töötajate kanda, vaid ka finantsinstitutsioonide kanda. tegemist on siin äh, kõige põhimõttelisema õigluse küsimusega loomulikult on vaja selle, selle jaoks võtta vastu ka väga raskeid otsuseid, aga peab tagama selle, et need otsused oleksid äh, kõigi suhtes äh, võrdsed ja õiglased. loomulikult nii ametiühingu liikmena kui ka muidu on töötajal võimalik streikida, õigus streikida aga hoopis parem oleks ju see, kui jõutaks kokkuleppele juba varem ja selliseid olukordi välditaks. üritada kõik üheskoos kokkuleppele jõuda on kõige parem viis, kuidas võtta ühiselt enda kanda ka kriisi tagajärjed. edasi vaesuse küsimusest kindlasti räägime sellest veel palju ja seda ka vaesusevastase võitluse platvormi äh, raames ka konverentsil seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal oktoobril Krakowis. sellel konverentsil on meil plaanis äh, läbi vaadata äh, platvormi poolt heaks kiidetud meetmete ellurakendamine ja tahaksime kõiki parlamendisaadikuid sinna ka kutsuda ja ka seal konverentsil osaleda. enne elektromagnetvälju tahaksin veel vastata küsimusele elektromagnetresonantsi väljajätmise kohta. meie usume, et direktiiv peab tagama kõikide töötajate turvalisuse ja sellele mõeldes viime läbi ka läbirääkimisi. ikka selle nimel, et kõik töötajad, kes äh, puutuvad kokku elektromagnetväljadega, oleks kaitstud ja see, äh, kui on piisavalt head tahet igal, kõikidelt pooltelt, siis peaks see tulema arutlusele üldasjade äh, nõukogus detsembrikuus mul jäi vastamata veel ühele küsimusele. üldhuvi pakuvad sotsiaalteenused. me teame, et kõik sidusrühmad, nii teenuste pakkujad kui ka teenuste äh, kasutajad kui liikmesriigid, kõik tunnevad huvi selle vastu, et need üld, üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused oleks võimalikult hea kvaliteediga. selle kohta on olemas ka suunised, kuidas määrata kindlaks kvaliteedistandardid tegemist on strateegiaga, mis räägib ka sotsiaalvaldkonna projektide rahastamisest ja me teame, et kahe tuhande kümnendal aastal kiitis ka Sotsiaalküsimuste Nõukogu selle teksti heaks. Need suunised kiideti heaks nõukogu järeldustena on olemas ka üldhuviteenuste foorum, meie osaleme foorumi ettevalmistavas töös. see asub tööle järgmisel aastal ja me kutsume teid üles ka sellel tööl, selles töös osalema. lugupeetud proua ministrid, me teame, et meil on võimalusi veel, et neid küsimusi rääkida kõikide meie kolleegide nimel tahaksin teile soovida palju edu ja öelda, kui väga oleme meie siin komisjonis Euroopa Parlamendis pühendunud sellele, et teie oma eesistumise ajal äh, saaksite kuhugi jõuda kõikides nendes küsimustes, mis teie vastutuse alla langevad. suur aitäh! Um, Euh, senikaua, kui ministrid saalist lahkuvad, tahaksin anda sõna proua Curlingule selleks, et ta saaks rääkida muudatusettepanekutest IMCO raporti arvamuse osas, mis puudutab riigihanke poliitika ajakohastamist. päevakorrapunkt number seitse. raportööril on sõna, palun Madame Jürig. proua Kõrling, palun. Euh, Euh, vabandan. sain asjast täiesti valesti aru, enne seda päevakorrapunkti on meil vaja arutada päevakorrapunktis numbris viis äh, kooli pooleli jätmine. annan sõna Nadja Hirschile muudatusettepanekute tutvustamiseks, palun. suur aitäh, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. meil toimus kohtumine möödunud nädalal Strasbourgis äh, esitati äh, sada kakskümmend viis muudatusettepanekut, need muudatusettepanekud on väga huvitavad ning äh, puudutavad siis äh, teemat pikuti ja laiuti. ma arvan, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga. Äh, koolist väljalangemine on ju probleem mis, mis väärib üksikajali, üksikasjalikku käsitlemist. ma üritasin kokku võtta need sada kakskümmend viis muudatusettepanekut. viiekümnest muudatusettepanekust me olemegi saanud nüüd kompromissmuudatusettepanekud, mis on teile ka esitatud ning siiamaani on kõik fraktsioonid kompromissmuudatusettepanekutega nõus olnud. samuti on nõus olnud nende muudatusettepanekute autorid nii et, et meil on õnnestunud üsna palju muudatusettepanekuid kokku võtta. meil on õnnestunud äh, siis äh, ühendada omavahel kattuvaid muudatusettepanekuid nii et, et ma ütlesin, et äh, neid muudatusettepanekuid oli palju, kuna tegu on tõesti olulise teemaga aga ma olen kindel, et meil on liikmesriikidele vaja saada väga, see, sellel teemal väga selge mõnu, sõnum. ma olen, mul on tegelikult hea meel, et neid muudatusettepanekuid oli nii palju äh, liikmesriigid peavad ähm, edastama samuti oma seisukohad. Äh, kahjuks on tegu valdkonnaga, kus meil ei ole pädevust ähm, Euroopa Parlament ei saa selles valdkonnas midagi otsustada, liikmesriigid on need, kes saavad siin otsuseid teha. aga loodetavasti me saame aasta pärast äh, raporteerida, et äh, meid, me oleme olnud edukad. Äh, ma tahaksin tänada teid selle eest, et te ütlesite, et rahastamine on väga oluline. raha on tõest, tõepoolest oluline teema ning finantskriisi tingimustes äh, on mõned liikmesriigid ähm, kärpinud haridusele minevat eelarve osa. Äh, mõnes äh, riigis on need kärped olnud suhteliselt väikesed, mõnes riigis aga üsna suured. nüüd äh, kõneldes kompromissist A, siis ma tahaksin jällegi öelda, et siin me saadame selge sõnumi liikmesriikidele, et haridus on oluline valdkond, kuigi me ei saa siin neile midagi ette kirjutada ja üks muudatusettepanekutest käsitleb ka mustlaste lapsi, selle üle me vaidlesime üsna palju. Euroopa Parlament on öö, äh, otsustanud tegeleda äh, mustlaste küsimusega, me oleme hiljuti otsustanud vastu võtta mustlaste teemalise strateegia seega on äärmiselt oluline, et me seda lubadust peegeldame ka oma äh, äh selles raportis tegemist ei ole mingi ebamäärase strateegiaga mustlase toetuseks, mida me oleme vastu võtnud, ei. siin me saame näidata ka praktiliselt, kuidas me kavatseme selle strateegiaga tegeleda, seda ellu viia. Äh, veel mõned asjad äh, puudutasid, äh, mis läbi läksid, puudutasid näiteks õpetajate koolitust. kultuurikomisjon tegeleb selle teemaga loomulikult põhjalikumalt, aga ma arvan, et me peaksime ütlema ka seda, et meil tuleb luua paremad tingimused õpetajate koolitamiseks. kui me tõesti soovime, et koolitus keskenduks sellele, et õpetajad suudaksid ka õpilastele individuaalset tuge pakkuda samuti pöörasime tähelepanu erinevate äh, õpiraskustega äh, gruppidele, näib, et poistel on rohkem probleeme kui tüdrukutel ning me üritasime kompromissides kõiki neid teemasid ka käsitleda selleks, et äh, tõesti anda laiapõhjaline, aga samas sidus pilt olukorrast. Äh, seda siis selleks, kui see arvamus kord hääletusele läheb, nii et, et äh, see oli kõik, mis ma tahtsin öelda, veel kord suur aitäh variraportööridele suurepärase koostöö eest ja olen huvitatud sellest, mida teil öelda on. suur tänu, palun, et teised kõnelejad peaksid kõneajast väga täpselt kinni, mul on tunne, et ma kordan ennast, kui ütlen, et meil on väga tihe päevakord, aga kõigepealt palun härra Koosa. Köszönöm szépen a szót. Én is nagyon rövid leszek. Szeret... Suur aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, ma tahaksin tänada raportööri. mina esitasin ühe muudatusettepaneku, mis oli seotud puuetega inimestega, aga sellest muudatusettepanekust ma ei kavatse kõnelda. kompromisse lugedes olen ma suurema osaga nendest nõus. ma sooviksin Äh, panna täiendavat rõhku mõnedele asjadele. me kuulsime, kui oluline on see, et äh, liikmesriigid äh, oma riiklikke reformikavasid ellu rakendaksid. ma tahaksin sellele ühte väga olulist asja lisada liikmesriigid peaksid kokku leppima kategooriates, minu arvates on see praegu väga tõsine probleem, neid kategooriaid on sama palju, nagu on liikmesriike ning eh, niimoodi on lihtsalt raske edasi minna. me peame asuma siiski ühtsetele seisukohtadele. suur tänu, härra Gutierrez Prioto ja siis teised. suur tänu, proua esimees. teeksin ka väga lühidalt, tahaksin kõigepealt tänada raportööri äh, tema äh, koostöövalmiduse ning äh, konsensusemeelsuse eest, tegemist on äh, siin komisjonis ju ka väga põhimõttelisema küsimusega, sellepärast et loomulikult on väljaõpe just ka võrdsete võimaluste aluseks ja mida parem väljaõpe, seda paremad võimalused ka tulevikus on. nii et minu arvates on seega tegemist väga tähtsa raportiga Euroopa Liidu sotsiaalse tuleviku osas ka kompromissmuudatusettepanekute osas toimus väga hea äh, koostöö ja siin on näha, et äh, need kompromissmuudatusettepanekud võimaldavad anda äh, suurema või parema ülevaate kooli poolelijätmisest ning samuti sellest, kuidas see on seotud era- ning tööelu ühitamisega, samuti ka õpetajate elukestva õppest, elukestvast õppest räägitakse siin selleks, et parandada väljaõppesüsteeme, mm, ka äh, suunates neid õpetajatele. Ähm, väga kahju, et me ei saanud kompromisse äh, muudatusettepanekutesse sisse võtta ühe, ühte muudatusettepanekut, mis meie fraktsioonil on väga oluline, tahaksin selle üle korrata. nimelt äh, palusime avalike õiguslike investeeringute suurendamist haridussüsteemi, sellepärast et haridus süsteem kui selline on üks kõige suurema, suuremat rikkuse ümberjagamist võimaldav poliitika, sest see tagab inimestele võrdsed võimalused. ja praeguses majanduskriisi kontekstis äh, mitte suurendada ainult äh, kooli, nii erakoolide kui ka äh, riigikoolide süsteemi vahendite suurendamine ei ole oluline, vaid just see, et siin rõhutatakse võrdsete võimaluste kasvu, kui seda tehtaks tahaksin tänada raportööri tööd ja äh, ka kõikide kokkulepete eest, mis sõlmiti sotsiaaldemokraatidega. proua Pakk, palun. ja, äh, suur aitäh. ma tahaksin, äh, ma üritan teha ka lühidalt. seda teemat oleme me juba mitmel korral käsitlenud. me oleme vaadanud varasest koolist lahkumise kõiki aspekte me oleme jõudnud üksmeelele seda probleemi analüüsides. Need kompromissmuudatusettepanekud, mis on esitatud, äh, lähevad äh, kõik äh, ühes suunas ja seetõttu tegelikult oli kompromisside osas ka väga kerge kokkuleppele jõuda. tahaksin tänada rapor-, raportööri suurepärase koostöö eest, samuti tahaksin tänada teisi variraportööre meil ei tekkinud mitte mingeid tõsiseid probleeme, välja arvatud kompromiss B, mida me arutasime möödunud nädalal üsna põhjalikult ning samuti tekkisid probleemid mustlaste osas. ma olen raportööriga nõus, et me ei saa lihtsalt vastu võtta resolutsiooni, sellel peavad olema ka horisontaalsed mõjud kõigile poliitikavaldkondadele esialgselt me ei tahtnud mitte ühtegi vähemust mainida. aga me kõik olime üksmeelel äh, kompromisslahenduse osas, mis lõpuks läbi läks. Äh, raport on praegu väga hea ja ma olen kindel, et me kõik saame seda toetada. tahaksin veel kord tänada raportööri selle suurepärase koostöö eest ja väga hea raporti eest. suur aitäh, härra Toomas Mann ja siis äh, vabandan kõigepealt äh, härra Toomas Mann ja siis proua Turunen. ühesõnaga, ikka läks äh, segamini. kõigepealt äh, härra Toomas Mann. Ähm, ja aitäh tahaksin tänada raportööri äh,. raportöör tõstis esile koostööd variraportööridega. ma Äh, eeldan, et ka äh, nende muudatusettepanekute autoreid saavad samasuguse tunnustuse osaliseks, me kõik oleme oma panuse andnud ja ma tahaksin tegelikult öelda, et see ei ole ainult kultuurikomisjon, mis tegeleb selle teemaga, ka meie komisjon on selles valdkonnas pädev. Äh, kõigil lastel peavad olema võrdsed võimalused, sõltumata sellest, palju nende vanemad teenivad väga oluline on äh, see, mis, äh, mida lapsed koolis teevad, sada kakskümmend viis muudatusettepanekut on üsna palju ja raport on muutunud üsna pikaks, aga see näitab, kui palju inimestel on sellel teemal öelda. nüüd äh, mustaste küsimus, seda on mainitud eraldi ja täiesti õigustatult. me ei tohiks teha üldiseid mä-, märkusi äh, Äh, mustlaste toetamise kohta me peame midagi ka praktilisel tasandil tegema, niimoodi saame hea raporti. tegemist on algatusraportiga, aga äh, ka seda tuleb koostada korralikult. me ei saaks äh, jätta seda raportit näiteks esmaspäeval täiskogu hilisõhtule arutus, arutusele, siis kui saalis enam kedagi ei ole inimesed ootavad meil praktilisi tulemusi ja need praktilised tulemused on siin raportis olemas, nii et tänan veel kõiki ja proua Turunen järgmisena. Eh, på vegne af den grønne gruppe, så vil jeg gerne sige tak. Suur tänu Roheliste fraktsiooni nimel tahaksin tänada Nadja Hirši väga hea koostöö eest. me oleme väga rahul kompromissmuudatusettepanekutega. Toomas Mann ütles, et see raport peaks tulema arutlusele heal ajal täiskogul, võib-olla esimeste konverents sellega ei nõustu, aga tegemist on selle raporti näol siiski konkreetse panusega strateegiasse kaks tuhat kakskümmend ja seega see tõesti peaks olema ka arutlusel õigel ajal täiskogul, sellega ma olen täiesti nõus. kui me tahame Euroopasse võidelda selle vastu, et äh, lapsed ei jätaks kooli pooleli, siis tegelikult võitleme ühtlasi ka sotsiaalse tõrjutuse äh, vastu, see on ka parim viis, kuidas luua töökohti ja see on ka parim viis, kuidas tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime ka tulevikus. me peame vaatama, milline on selle sotsiaalne mõõde. ma olen rõõmus selle üle, et me oleme rangel seisukohal liikmesriikide suhtes siin raportis, me ei saa lubada mingisugust hariduse eelarve vähendamist sest et vastasel juhul leiab järgmistel aastatel aset tõeline katastroof. kaks aspekti, mis minu arvates on väga olulised. on tekkinud uus probleem noorte meeste ja naiste vahel. nimelt noored mehed, poisid on need, kes jätavad kooli pooleli, nendest on saamas juba omaette alakategooria ja sellest on samuti oluline rääkida, sest et nüüd me räägime väga tihti ju naistest, aga võrdsed võimalused nii meestele kui naistele, siis äh, siin on võimalus rääkida just teisest poolest. ma ei tahaks rääkida pikemalt, suur aitäh, tegemist on suurepärase raportiga. suur tänu! proua Hirš, pärast äh, toodud kiiduavaldusi on teil võimalik sõna võtta selleks, et asi kokku võtta. ja, Äh, suur aitäh, äh, suur aitäh äh, selle väga positiivse tagasiside eest. see oli tõesti ja oleks tõesti tore, kui see raport ei oleks päevakorras kell üksteist esmaspäeva õhtul Strasbourgis, sest tegu on tõesti olulise teemaga. nagu siin juba ka paljud ütlesid. tegemist on teemaga, mis on väga tihedalt seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja võib-olla, kui me ei saa seda raportit panna sotsiaalasjade alla, võiks ta panna majandusasjade alla, siis ta äkki saaks päevakorras parema arutlusaja. see äh, raport äh, tõesti viitab sellele, et meil on vaja hinnata seda, miks inimesed vara, miks vara kool pooleli jäetakse ja meil on vaja indikaatoreid äh, Äh, selle teemal on meil ka üks muudatusettepanek, kui te seda muudatusettepanekut toetate, siis see tähendab seda, et me paneme paika vähemalt äh, paar üldist indikaatorit, sest et meil oleks ideaal, ideaalis meil oleks vaja võrreldavaid näitajaid, aga väga raske on otsustada, mida konkreetselt tuleks võrrelda, nii et, et igatahes tänan teid väga teie tagasiside eest. Äh, kultuurikomisjon hääletab seda raportit alles septembris. nii et, et võib-olla suve jooksul on veel võimalik kultuurikomisjonis midagi ära teha. ja siis sügisel käsitleme veel kord sellega, seda teemat, aga kultuurikomisjonis. suur aitäh, ma loodan, et kõik koordinaatorid kuulsid seda ükshäälset nõuet, et seda arutatakse ka õigel ajal nüüd edasi, päevakorrapunkt number kuus, annaksin sõna kolleeg härra Ludvingsonile, et ta räägiks muudatusettepanekutest oma raportisse majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta. Teil on sõna, palun. Jag vill börja med att tacka mina kolleger och skuggrapportörer proua esimees, tahaksin tänada kõigepealt kõiki kolleege ja variraportööre, meie koostöö oli väga viljakas, kõik pingutasid selleks, et jõuda kompromiss lahendusteni, ma saatsin täna laiali ka oma arvamuse nende ettepanekute kohta ja te ilmselt täheldasite, et, et ma tulin välja ka teatud hulga suuliste muudatusettepanekutega selleks, et veidi parandada neid muudatusettepanekuid. siin on äh, muudatusettepanekuid, mis äh, tegelikult lähevad kaugemale selle raporti konkreetsest äh, ulatusest. eriti palju probleeme siin lahenduseta ei ole, vaid üks ettepanek, mida tahaksin siin mainida. muudatusettepanek number kuuskümmend kolm loomulikult äh, ma austan teid kõiki, aga me ei ole alati äh, samal arvamusel. Äh, see konkreetne asi läheb siin mitte kaugem, mitte liiga kaugele ainult selle arvamuse ulatusest, vaid ka Euroopa Liidu pädevusest. siin räägitakse sellest, kuidas korraldada tööhõive, tööturgu ja töötajate sotsiaalkaitset. minu arvates see muudatusettepanek kahjustab äh, selle raporti usutavust ja isegi kui me, kuigi seda hoolimata siis sellest, et me oleme teiste punktide osas nõus. selle raporti kohaldamise alaks ei ole mitte see, et me peaksime rääkima sellest, kuidas liikmesriigid korraldavad sotsiaalkaitset oma riigis raportöörina tahaksin, et me hääletaksime selle muudatusettepaneku vastu, aga loomulikult on teil võimalik hääletada nii, nagu te ise soovite. Teil on teada minu soovitused hääletuseks, tahaksin kuulda ära teise, teie seisukohad ja tahaksin veel kord teid tänada koostöö eest. ja ma loodan, et see koostöö jätkub ka hääletuseni välja. suur tänu! proua Harkin ja siis härra Bullon, palun. aitäh, tahtsin tänada raportööri, ma arvan, et need kompromissid on väga head ja me võime nendega nõustuda. me muudame Euroopa poolaasta sotsiaalseks. sotsiaalne kaasatus, koolitus, haridus ja nii edasi on hõlmatud. mul on hea meel näha, et püüdsite tagada, et Euroopa Parlament, riikide parlament, äh, sotsiaalpartnerid, et neil kõigil oleks tähtis roll siin mängida. see on tähtis legitiimsuse seisukohast. ja veel kord suur tänu kompromisside eest äh, ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta peaeesmärkide sissevõtmine on väga tähtis, nii et äh, veel kord, ma arvan, et muudatusettepanekud muudavad äh, teksti paremaks ja olen nõus muudatusettepaneku kuuskümmend kolm osas teiega. härra Bulan ja siis härra Kohveraati, palun. suur tänu, proua esimees. Euroopa poolaastaga paneme alguse majanduspoliitika koordineerimisele selleks, et luua sünergia majandus- ja eelarvepoliitika vahel nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidus ja see kõik siis, seda kõike kahe, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. tahaksin tänada kolleege väga hea töö, koostöö eest ja eriti härra raportööri. tahaksin eriti tänada pingutuste eest kompromissmuudatusettepanekute osas, mis võtavad üle enamiku muudatusettepanekutest, samas säilitades teksti selguse. ma ei tahtnud piirduda vaid Euroopa Parlamendi rolliga Euroopa poolaasta raames, vaid tahtsin laskuda detailsemalt poliitikatesse, mida tuleks arendada Euroopa poolaasta raames. ja seega lisaks kompromissmuudatusettepanekutele on siin kaks punkti, milleks on muudatusettepanekud number kuuskümmend kolm ja kuuskümmend üheksa. kuuekümne kolme juurde tulen tagasi, kuuskümmend üheksa, selle me otsustasime tagasi võtta, minu arvates oli see oluline punkt, sellepärast et ei ole ju mingisuguseid põhjuseid äh, öelda seda, et majanduskriisi tagajärjed ja eelarvepoliitika tagajärjed jääks vaid kodanike kanda, minu arvates on äh, mõistlik, et kaalutaks äh, näiteks finantstehingute maksu, mis kaasaks ka finantsasutused, kriisi eest vastutajad ja mitte ainult Euroopa Liidu kodanikud kuid samas ma olen teadlik sellest, et finantstehingu maks on eelarvevahend, millel nagu ka teistel vahenditel ei ole ilmtingimata kohta siin selles raportis ja seega otsustasime me fraktsiooniga võtta tagasi muudatusettepaneku number kuuskümmend üheksa. jääb siiski veel number kuuskümmend kolm, selles osas kompromissmuudatusettepanekuni me ei jõudnud muudatusettepanek räägib sellest, et kõik sotsiaaltoetused, nii-öelda asendustoetused inimesele, kes ei saa enam töötada, et need oleksid ajutised, eriti majanduskriisi kontekstis, ja et liikmesriigid looks ka kompensatsioonimehhanismid, mis võimaldaks inimesel piis-, võimalikult kiiresti naasta tööle see tähendaks, et liikmesriigidel peaks olema tõeline tööhõivepoliitika, mis ka oma nime väärt oleks. aga samas me teame, et praegu ei ole ju tegemist sellise ajaga, kui liikmesriigid saavad lubada endale lihtsalt äh, sotsiaaltoetuste äh, maksmist, äh, ilma et tagataks inimeste tööle tagasipöördumine nii et otsustasime fraktsiooniga jääda selle muudatusettepaneku number kuuskümmend kolm juurde, kutsuksin üles oma fraktsiooni liikmeid ka hääletama selle poolt ja ka äh, kõiki teisi, kuid eriti oma fraktsiooni liikmeid hääletama kompromissettepanekute poolt, mille töötas välja härra Ludvigson ja tahaksin teda tänada väga hea töö härra Koferaati ja siis tahaksin ka äh, sõna võtta, ma panin ennast ka kõnelejate nimekirja kirja. suur tänu, proua esimees. ma arvan, et kolleeg Ludvigson on teinud äh, ära suurepärase töö koos variraportööridega tegemist on teemaga, mis mulle on äärmiselt südamelähedane ja seepärast olen teinud ka muudatusettepaneku sotsiaalse dialoogi tugevdamise kohta ning komisjoni ja sotsiaalpartnerite vaheliste kohtumiste institutsionaliseerimise kohta. see annab sotsiaalpartneritele võimaluse erinevate sihtotstarbeliste dokumentide kaudu näidata, missugused on neid, nende võimalused ja seeläbi rikastada komisjoni seisukohta. ma arvan, et see suhe peaks stabiilsemaks muutuma aja jooksul. me peame sotsiaaldialoogi tugevdama, sest vastasel juhul võib juhtuda vastupidine. vastupidisel juhul õnnestuks dialoog aja jooksul ning selline sõnastus on ka kriisiraportites, mille me hiljuti vastu võtsime. paljud punktid, mis kriisiraportites on, on väga mõttekad ning leidsid enamiku tugeva toetuse ja seepärast nad võiksid äh, muutuda osaks individuaalsetest õigusloome ettepanekutest konkreetsete teemade osas see on siin esimene võimalus, kus meil tegelikult, äh, kus me tegelikult saame panna selle konkreetsemasse teksti ja üksikasjalikumalt öelda välja, mida teha suur aitäh, ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Koferati just ütles. kui tulla tagasi aga muudatusettepaneku number kuuskümmend kolm juurde, siis ma pean ütlema, et meie komisjoni liikmed on siiski need esimesed, kes tunnevad muret veidi selle üle, et sotsiaalvaldkonnas võiks, võib Euroopa poolaasta anda mulje, et komisjon kirjutab öö, sotsiaalpartneritele ja liikmesriikidele nende siseriiklikus õiguses ette seda, mida nad tegema peavad. kui me aga võtame siia sisse muudatusettepaneku number kuuskümmend kolm ja ma ei räägi siin mitte selle sisulisest küljest, võib-olla mõnedes äh, riikides tahetakse rääkida just nimelt sellest, aga meie Euroopa Parlamendiga, see, et me nüüd ühelt poolt ütleme, et Euroopa Liit ei saa sekkuda öö, äh, sotsiaalpartnerite äh, tegevusse, ja teiselt poolt äh, hääletame selle muudatusettepaneku poolt, siis me oleksime väga vastuolulised ja ma arvan, et võiksite ikkagi natuke mõelda selle üle, kas see muudatusettepanek on ikka asjakohane ja võib-olla härra Philippe Boulan, äh, arvestades seda, mida ma ütlesin, võiks siiski muudatusettepaneku tagasi võtta selleks, et äh, arutada sisepoliitilisi küsimusi oma kodumaal ja mitte siin edasi, kompromissmuudatusettepanekud, ma vaatasin neid väga tähelepanelikult ja tahaksin teha äh, kaks ettepanekut, et võib-olla siin öeldakse mulle, et ma topin oma nina teiste asjadesse, aga mis siis ikka, ma vaatasin neid kompromissmuudatusettepanekuid. Äh, kompromiss D. siin äh, on paljud asjad üle võetud muudatusettepanekutest, aga tundub, et siin on võib-olla väikene kordus, millest on veidi kahju eriti kui me räägime siin subsidiaarsuspõhimõttest ja sotsiaalsest dialoogist, nii et võib-olla kui siin rääkida siin teist korda sellest samast teemast ja selle asemel, kus on öelnud, et ja öö, subsidiaarsuspõhimõte ja sotsiaalne dialoog, siis võiks lihtsalt öelda, et kõikidel tasemetel ja see viimane muudatusettepaneku osa oleks siis selline. It's to be ensured at all levels et tuleb tagada vastutus kõikidel tasemetel. nii et see on minu esimene ettepanek ja öö, kompromiss H, ma saan aru, et te tahtsite võtta siia sisse härra Kapnohi muudatusettepaneku, mis viitas ka öö, ärisektorile, ettevõtlussektorile, aga ma arvan, et kui me viitame sotsiaalpartneritele, siis äh, nemad on, ka see äriline pool on seal sees. või siis peaks lisama siia juurde äh, ka äh, sealhulgas ametiühingud, ärisektor ja vabaühendused. nii et me ei saa kaks korda öelda siin, et ühelt poolt siis tööandjad ja siis teiselt poolt ärisektor, et selline asi ei ole võimalik. härra Tserkas, palun suur tänu, proua esimees, tahaksin pöörduda härra Bulani poole ja öelda talle, et isiklikult olen ma tema muudatusettepanekuga number kuuskümmend üheksa väga nõus. me oleksime tahtnud selle poolt hääletada, ma saan aru, miks ta selle muudatusettepaneku tagasi võttas, võttis, aga needsamad põhjused, mis muudatusettepaneku kuuskümmend üheksa tagasivõtmise puhul kehtivad ka kuuekümne kolme puhul. me räägime Euroopa poolaastast ja mitte tööhõivepoliitikast, millest on meil võimalik rääkida kindlasti veel, nii et äh, see muudatusettepanek ei sobi siia raportisse. ja paraku me läheme siin kaugemale omaenda pädevusvaldkonnas, seda ei ole võimalik äh, hääletada, sellepärast et äh, me selles raportis ei räägi mitte tööpoliitikast, vaid Euroopa poolaastast nii et homme hääletaksime siiski selle vastu, kuigi me põhimõtteliselt võiksime sellega nõus olla, sest et ei saa siin ühte raportisse kõiki asju läbisegi sisse panna, peame keskenduma ikkagi teemale, mis käsitlusel on konkreetses raportis. nii et tegemist on minu arvates siin äh, menetlusalase küsimus. härra Ludvigson, raportöör, teil on sõna, palun. täks mycket. Äh, äh, sorry because.... suur aitäh võib-olla härra Bulan võtaks enne teid sõna. muudatusettepanek number kuuskümmend üheksa, ma selgitasin, miks me selle tagasi võtsime, eriti sellepärast, et finantstehingumaks kui selline ei ole veel kuigi defineeritud ja võib-olla oleks ennatlik sellest praegu pikalt rääkida mis aga puudutab äh, sotsiaalpoliitika ellurakendamist, siis Euroopa Liit oma eelarvealastes soovitustes liikmesriikidele, sealhulgas ka nendele riikidele, kes on, kellel on kõige suurem võlakoormus ja kõige suurem eelarve puudujääk, siis tahaksin ma ikkagi, et mulle selgitasid, selgitaksite, kus see subsidiaarsuse, subsidiaarsuse põhimõte lõpeb kui ma näiteks äh, mõtlen siin Kreeka peale, siis Euroopa Liit ju öö, äh, on äh, töötanud välja soovitusi palkade osas öö, ja teistes küsimustes. me peame loomulikult pidama kinni sotsiaalsuse põhimõttest, aga siin see ei jää meie arvates küll välja Euroopa poolaasta kohaldamise alast, see räägib lihtsalt heast valitsemistavast Äh, mil, mida, mille eest seisab peaaegu ka Euroopa Liit. jah, selge, mingisuguseid uusi argumente ei ole ja muudatusettepanekud ei muudeta, nüüd on sõna härra Ludvigsonil. suur aitäh! Teie seisukohtade eest ja loomulikult mõtleme selle kõige üle järele ka muudatusettepanekute D ja H üle. Äh, muudatusettepanek number kuuskümmend kolm, siin ma jääksin siiski rangelt oma seisukoha juurde. see ei kuulu meie pädevusvaldkonda. Äh, liikmesriikidel on vabalt võimalik otsustada kõike seda puudutavat ja seega, nagu ma ütlesin, jään rangelt oma varasema seisukoha juurde selles küsimuses. ja seda seepärast, äh, sellepärast, nagu ma ütlesin, et see ei kuulu Euroopa poolaasta pädevusvaldkonda ja ma kardan, et see võib nõrgestada meie raportit. ja sellega lõpetaksingi, suur aitäh! ja eks siis vaatame, mis sellest siis ikkagi saab, sest et paar tundi on hääletuseni veel aega. suur tänu! ma loodan, et võtate arvesse ka minu soovitusi kompromissmuudatusettepanekute osas, et äh, parandada siin need kaks tekstilõiku. hääletame selle arvamusettepaneku üle homme. ja nüüd lähme edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on proua äh, Görlingu raport riigihankepoliitika ajakohastamise kohta. proua raportöör, teil on sõna. Thank you, madam chairman um,. I of course suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada variraportööre tehtud töö eest ja ka nende personalile, kes on olnud väga abivalmis ja aidanud äh, saavutada mitmeid kompromisse ma arvan, et meil on üsna laiaulatuslik äh, konsensus äh, selle arvamuse osas, see ei tähenda, et midagi ei ole enam arutada, aga seitsme muudatusettepaneku osas on olemas selline nõusolek. üldiselt oldi nõus riigihangete tähtsuse osas, mitte lihtsalt selles mõttes, et see võib aidata kaasa tööhõive parandamisele ja stimuleerimisele ja tagada ka selle kvaliteeti, kuid samas on seal ka mõju väikeettevõtetele, mida me, ma arvan, kõik mõistame. mõned muudatusettepanekud jäävad väljapoole seda rakendusala ja paljud tahtsid, ma ei tea, instinktiivselt rääkida keskkonnaküsimustest näiteks keskkonnakomisjonil muidugi on oma seisukoht äh, nende teemade osas ja ma olen kindel, et paljud keskkonna aspektid tõusetuvad seal. mitmetes muudatusettepanekutes puudutati sarnaseid teemasid, kõigepealt muidugi tööhõive võimaluste loomine. see tõusetus ikka ja jälle ning äh, proua eesistuja, esimees, see, mille te ise ütlesite dubleerimise kohta. paljud parlamendiliikmed oma muudatusettepanekutes mainisid ka seda, et nad tahaksid näha seda Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kontekstis. on ka mõned valdkonnast milles me ei saa nõus olla. Need äh, puudutavad nende nimetatud meet kriteeriumide asendamist äh, smart kriteeriumidega. Äh, siis vaatasime ka ILO konventsioone kodades, kus me kompromissi ei suutnud saavutada aga kõik see on väga selgelt välja toodud konkreetsetes muudatusettepanekutes, mis teile esitatakse ja hääletusnimekirjas on soovitused hääletamiseks näidatud. ma usun, et see läheb põhikomisjoni meie poolt üsna tugeva arvamusena pärast homset hääletamist. Steven Hughes. aitäh proua Kerling juba oma sissejuhatuses tõi välja, miks meil on probleeme selle arvamusega mõningates kohtades. muidugi mõned asjad, mis on meile südamelähedased, ei ole kompromissides arvesse võetud. viited ILO konventsioonidele, eriti äh, konventsioon number äh, üheksakümmend neli, mis puudutab äh, töönormide kohta riigihankelepingutes ja siis nõndanimetatud smart kriteeriumid vastandina nõndanimetatud meet kriteeriumide vastu. ja ma olin pettunud, et äh, seda ei arvestatud, ma ei saanud kompromisskohtumisel ise olla, kuigi ma olin seal esindatud ja seepärast äh, ma olen pettunud, et minu soovidega ei arvestatud. me komp-, töötaksime kompromissi ei-ega mitte teisi tahtsin äh, küsida Rahvapartei liikmetelt küsimusi seoses muudatusettepanekuga nelikümmend, mis on nende liikme tehtud. taotletakse eraldi hääletust välja jätta teine muudatusettepaneku pool, mis puudutab äh, õiglast kaubandust ja sotsiaalset aspekti. me võiksime vaadata seda individuaalselt ja järgides seda soovitust, et äh, hääletada selle muudatusettepaneku vastu. tahaksin Šavorilt äh, küsida, ma lugesin, et Ungaris äh, riigihanke seadust muudetakse ja see pigem vähendab läbipaistvust, kui parandab. kas sa äkki annaksid meile aimu, mis sellega seoses on Ungaris toimumas? härra Ööri ei ole küll kõnelejate nimekirjas, aga võib-olla ta siis nüüd paneb ennast sinna kirja. proua Turunen ja siis proua Hirš, palun. Um... suur tänu. ma arvan, et äh, Steven, sa peaksid uuesti tutvuma hääletusnimekirjaga, sest äh, mitmeid neid muudatusi hääletatakse lisaks kompromissidele ja paljud on huvitavad, et need sisse võtta, aga Äh, võib-olla peaks ootama ära seni, kuni hääletus on lõppenud, enne kui midagi soovitada. mõni märkus teatud asjade kohta. rohelistel on muudatusettepanekuga kakskümmend kaks teatud probleem. ja probleem ei ole mitte niivõrd selle eesmärgiga, vaid sõnastusega. seal äh, kutsutakse üles äh, äh, teenuse osutajaid nõndanimetatud avaliku sektori omavaheliste kokkulepete osas tegema erandit. meie jaoks on oluline, et teenusepakkujad jääksid sellest nii-öelda omavalitsusest skeemist välja, aga ma ei tea, võib-olla teil oli mingi konkreetne eesmärk sellega seoses, kui see oleks teistmoodi sõnastatud, siis äkki see oleks vastuvõetav, siis muudatusettepanek kuuskümmend seitse sanktsioonide osas, jällegi ma olen kava, eesmärgiga nõus, aga teeksin suulise muudatusettepaneku, liikmesriikide pädevuses on see, kuidas sanktsioone sätestada hankijad on vastutavad, ma ütleksin, et, et pädevad äh, ametiasud on äh, vastutavad, see jätaks äh, teatud paindlikkuse, kuidas neid karistusi peaks määrama. ja siis avaliku erasektori partnerluste kohta. siin on erinevaid seisukohti, mina teeksin ettepaneku kogu see lõik välja jätta ja seda põhjusel, et Euroopa Liidu tasandil me ei peaks eelistama mingeid konkreetseid lahendusi selles mõttes. ja selle positsiooni juurde jäädes hääletan ka seitsmekümne esimese muudatusettepaneku vastu, kus on öeldud, et sellised partnerlused ei ole eh, hea hankemudel. ma arvan, et eh, et seal võib olla äh, teatud lisandväärtus ja me ei peaks hakkama seda Euroopa tasandil ära määratlema. nii et mina jätaksin selle välja. kokkuvõttes ma arvan, et see arvamus äh, võib olla kasulik, olen ka IMCO liige ja ma usun, et äh, kui me suudame esile tuua inimväärse tööga seotud aspektid ja võimalused äh, kasutada riigihankeid ka sotsiaal- ja tööhõive eesmärkide arendamiseks Euroopa Liidus, siis see oleks kindlasti äh, lisaks äh, IMCO raportile ja tugevdaks seda ja meie rohelised võiksime seda toetada. proua Hirsch ja siis härra Clark. suur tänu härra Kreutzmanni nimel tahaksin teha kommentaari. kõigepealt ta soovib tänada selle äh, arvamuse autorit suurepärase koostöö eest. ALDE fraktsioon toetab kõiki kompromissmuudatusettepanekuid ja ALDE seisukoht on järgmine. kõigepealt äh, riigihanked äh, peaksid olema sotsiaalteenuste standard ja olema vastavuses läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja tõhususe põhimõtetega. riigihangete kasutamine sotsiaalsete eesmärkide äh, saavutamiseks on soovitatav eesmärk, aga mitte iga hinnaga. ja me ei soovi kohustuslikke kriteeriume, mis tekitaksid lihtsalt äh, lisakulu riigile. ja tahaksime ka ära märkida, et valikuliste kriteeriumide, kriteeriumid, tõlgid palusid kõnelejal rääkida aeglasemalt teiseks äh, probleem, mis ei ole niivõrd äh, muudatuse probleem, vaid praktiliste suuniste probleem, kutsekoolitus. Äh, selleks, et ametiasutused oleksid võimelised sotsiaalseid kriteeriume korrektselt kohaldama. oluline on lihtsustada Euroopa Liidu sätteid, muuta neid paindlikumaks ja ka alternatiivseid pakkumisi peaks aktsepteerima vajadusel. mis puudutab üle-euroopalisi hankeid ja lävendit, siis ta ei näe selle muudatusettepaneku põhjust, aga tuleks nende lävendväärtuste küsimust põhjalikumalt analüüsida siseturg, see on üks eh, Euroopa Liidu hangetega eh, seotud õigusaktide peamisi eesmärke ja me ei tohiks seda õõnestada. me soovime lihtsustada ka väikeettevõtjatele lepingutele juurdepääsu tingimusi. Jaak Loor, palun. aitäh. esialgse ettepaneku punktis üks räägitakse sellest, et hanked on mm, oluline turuinstrument äh, jätkusuutliku tööhõive edendamisel. mõtlesin, et umbes kümme teises osas on öeldud, et äh, need teemad on regionaalsete ja kohalike omavalitsuste teema ja seepärast peaks olema neil piisavalt paindlikkust, et nad saaksid tekitada tööhõivet kõikidel tasanditel. riigi tervishoid, heaolu, tööhõive äh, sõltub äh, kohalikust olukorrast, kui kohalikud firmad lähevad äh, pankrotti, siis see avaldab mõju ka riigi edukusele, heaolule tervikuna konkreetne näide minu enda piirkonnast eh, eelmisest nädalast, Bombardieri eh, ja muude mootoritööstuse tarbes kaotati mitme miljoni dollari leping eh, Siemensile Saksamaal. tuhat nelisada töötajat on juba tarbes koondatud paar-kolm päeva tagasi ja neid tuleb veelgi juurde. ma tean, et on võimalik äh, taotleda äh, toetust globaliseerumisega kohanemise fondi kaudu. näiteks äh, Taanis vastav ettevõte on seda teinud ma aga kardan, et tarbitöötajatele see ei meeldi. Äh, selle asemel, et saada ajutist toetust, äh, ma tean muidugi, et on ka koolitusvõimalusi ja nii edasi, aga need on ka ajutised, nad sooviks pigem tagasi saada oma töökohti ja neil ei ole kasu sellest, kui nad äh, kaotavad selle lepingu ja teavad, et see läheb firmale, kes on tuntud korruptsiooni poolest. Siemensit on trahvitud miljoni euroga nii Saksamaa kui ka USA poolt, et nad on andnud altkäemakse teistele firmadele. kolmsada üheksakümmend tuhat eurot Euroopa Liit trahvis neid samal põhjusel. ja Kreekale on nende tegevus läinud maksma kaks miljardit eurot ja see kindlasti ei tule kasuks Kreekale praegusel raskel ajal. nii et siinse komisjoni kaudu tahaksin paluda, et nõukogu ja Euroopa Komisjon teeksid kõik endast oleneva, et Siemens AG-d uuritaks põhjalikult, ma ei taha öelda, et nende praegu edukaks äh, osutunud pakkumine nende mootoritega seoses äh, oli korruptiivsetel alustel, aga arvestades nende minevikku, äh, tuleks neid põhjalikult uurida. kui mina oleksin hanke nõukogu liige olnud, siis mina ei oleks Siemensile sellist lepingut andnud. ja seega ma kutsun veel kord üles, et äh, Siemensit uuritaks põhjalikult, äh, riigihanked äh, kaasajastamise nimel tuleb tagada, et kõik oleks puhas, õiglane ja avalik, aitäh härra Händel ja siis äh, härra Paldassaare, palun. ma arvan, et, äh, et piirdun ainult ühe kommentaariga. Siemens äh, on ettevõte, mida on juba piisavalt uuritud ning poliitil-, poliitikud on üsna palju sekkunud ettevõtte tegevusele nii et, et kui on mingeid uusi korruptsioonijuhtumeid, siis ma olen kindel, et ka neid uuritakse. aga nüüd raportist endast. mulle tundub, et, et raportööri lähenemine on üsna selge. meie lähenemine on natuke teistsugune. raportöör keskendub väga tugevalt turule, samas kui meie toetame rohkem sotsiaalset lähenemist, sotsiaalseid hüvesid mis äh, peaksid riigihangetest äh, sündima. Need kaks seisukohta ei ole teineteisele, teineteisega vastuolus, pigem võiksid nad teineteist täiendada. raportöörid, raportööri lähenemisviis äh, on selline, et sotsiaalküsimused siin ei ole võib-olla kõige olulisemad aga kui me ütleme, et meie komisjon lihtsalt ei ole pädev sellega tegelema, siis äh, ma arvan, et me oleme valinud liiga karmi sõnastuse. samuti on kolleeg äh, proua Hirš äh, lugenud siin ette härra Kreutzmanni avalduse. ma arvan, et kui raporti sissejuhatus Äh, äh, räägib, et äh, avalike hangete eesmärk on paremad töötingimused, paremad töökohad, siis minu arvates ka keskkonna ja sotsiaalkriteeriumid tuleb sisse lülitada, neist peab saama pakkumiste oluline osa, neid ei saa lihtsalt kõrvale jätta. ja teiseks, võrdne töötasu ajutistele töötajatele ning äh, miinimumtöötingimustest ja kollektiivlepingutest kinnipidamine on samuti väga oluline jätkusuutliku tööhõive kontekstis. samuti tahaksin rõhutada, et äh, on, ei ole äh, käsitletud neid seitsmekümnenda, muudatused seitsmekümmend, seitsekümmend üks käsitletud avaliku ja erasektori partnerlust. meie kavatseme nende muudatusettepanekute poolt hääletada lõpetuseks tahaksin öelda, et meie toetame mis tahes muudatusettepanekuid, mis äh, viitavad äh, nendele arukatele kriteeriumitele. meie ei soovi äh, taandada kõike kõige madalamale ühisnimetajale. arukus tähendab seda, et ähm, Äh, avalikud organid peavad äh, vastama teatud sotsiaalsetele tingimustele. meil on väga palju negatiivseid kogemusi äh, riigihangetega, isegi on ette tulnud palgatumpingud ja sotsiaalsed dumpingud. isegi kui me arvestame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, oleks vägagi mõistlik saata selge sõnum kaitsmaks ühiskonna huve, mitte aga neid küsimusi kõrvale lükata. aitäh! härra Baldassar, siis härra Kohverati, palun. aitäh. mina alustaksin sellest, et äh, tänan raportööri raportöör on üles näidanud äh, küpsust ja on olnud väga koostöövalmis. raport äh, sisaldab mitmeid väga olulisi asju millest ma tahaksin rääkida natuke üksikasjalikumalt, näiteks see oluline roll, mis avalikel hangetel on. Äh, näiteks kas või selles, kuidas majanduskasvu saavutatakse ja majanduskasv on ju midagi sellist, mida Euroopal on praegu hädasti vaja. reeglid ja menetlused, mida riigihanke vallas äh, kasutatakse, vajavad lihtsustamist, samas tuleb säilitada läbipaistvus samuti on raportis selgelt välja toodud see, et VKE-de juurdepääs avalike hangete turule vajab äh, parandamist. hetkel jäetakse nad tihtipeale kõrvale või nende juurdepääs on väga piiratud. kõik need punktid äh, on minu arvates väga positiivsed. lihtsustamine, halduskoormuse vähendamine ning ja avaliku ja erasektori partnerlus. me ei tohiks äh, demoniseerida seda, me peame konkreetselt välja ütlema, mida see mõiste tähendab, kus on ohud. aga me ei tohiks asjale läheneda anakronistlikult ning äh, näha avaliku ja erasektori partnerluses mingit spekulatsioonivormi me peame aga hoolitsema selle eest, et meil on olemas ka mingid korrektsioonimehhanismid. mõte, et äh, alati peaks valima kõige odavama pakkumise, on midagi, millega tuleb tegeleda, tuleb kaaluda ka teisi tegureid, tõhusust, sotsiaalseid kriteeriumeid ja nõnda edasi. ka need asjad peab olema, peavad olema kaasatud, kõik on väga äh, olulised äh, mõtted, mille üle me selles arvamuses hääletame. on väga oluline, et me seda teeme ja et me teeme seda praegu osalt sellepärast, et meie oleme esimeste hulgas, kes seda teevad ning eh, meie tegevus võib mõjutada seda, mida IMCO komisjonis tehakse. samas eh, meie ja sotsiaaldemokraadide vahel on seisukohtade erinevusi ning ma arvan, et eh, rohkem aega neid ei lahendaks ma tahaksin rääkida muudatusest nelikümmend, meie oleme neljakümne osas palunud ähm, eraldi hääletust, sellepärast et äh, kui vaadata seda muudatust, kus kõneldakse puuetega inimeste äh, õigustest, siis loomulikult me oleme selle poolt, aga siin muudatusettepanekus me üritame laiendada neid kriteeriume kogu hangete sektorile ja siis me enam juba nõustuda ei saa, sellepärast et mis tahes hanked, olgu siis jutt teenustest või tänavapuhastusest. Äh, kõigil nendel tegevustel on oma äh, tunnused. ning seetõttu ei saa peale suruda kõigile äh, ühte lähenemist, olgu tegemist mis tahes avaliku hankega. see on lihtsalt absurdne. nii et, et kaitsetumate ühiskonnaliikmete aitamine on väga tore, aga üldiste reeglite pealesurumine kõigile Äh, see, selline lahene, lähe, lähenemine ei sobi. me ei ole veendunud selles, et see oleks õige lähenemine. Äh, nagu siis on siin selles muudatusettepanekus ja veel mõnedes teistes muudatusettepanekutes. ma loodan, et homme, kui me hääletame seda arvamust, siis see võetakse vastu ja meie hääletame ka poolt, aitäh. härra Kohveraati. aitäh meil on praegu väga oluline võimalus, aga see on ka väga delikaatne võimalus, me peame andma sisu nendele põhimõtetele, mis, äh, mida me juba alguses kinnitasime, nimelt seda, et äh, avalikud hanked saavad olla vahendiks, äh, mis aitavad saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. jutt ei käi ainult süsteemi kaasajastamisest, me räägime ka selle süsteemi äh, lõpuleviimisest, lõplikust väljakujundamisest ning selleks äh, on teatud nõuded, mida me ei saa alahinnata või tähelepanuta jätta. kõigepealt äh, tuleb defineerida kohustuste ulatus Äh, nende ettevõtete äh, tegevuse ulatus, kes neid äh, lepinguid taotlevad, meie ainus eesmärk ei saa olla kulude kontrolli all hoidmine, see on küll oluline aspekt, aga sellest ei piisa, tagamaks tõhusat tööd ning inimeste kaitset ja majanduse stimuleerimist. niisiis, kui neid asju ei kaaluta, kui meil ei ole sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriumeid, samuti keskkonnastandardeid, siis ei ole mingit mõtet kõnelda ka arengust, mis tugineb majandusele, mis on tõepoolest keskkonnasõbralik. Äh, ärgem unustasem ka oma tegevuse järjepidevust. nüüd kogu see hangete ahel üks kõige negatiivsemaid ning ohtlikumaid asju, mille tunnistajaks me oleme olnud, on, on selle ahendi, ahela pikenemine viimastel aastatel. kui meil ei ole äh, teatud nõudeid siin äh, hangete tsüklisse, siis me tõenäoliselt ei saavuta ka selliseid tulemusi, mida me vajame. minu viimane märkus, ma olen veendunud, et äh, sanktsioonidele mõtlemine mis äh, tegelikult, ei ole tegelikult väga hea meel, me räägime siin millestki riigiülesest. me tahame, et oleksid sanktsioonid nendele, kes ei pea kinni kokkulepetest, kokkulepetest, millele nad, äh, millega, mille nad on allkirja andnud. kui me tahame seda, sellega katta kogu Euroopat, siis see on see lähenemine, mida me peame kasutama, muidu Euroopa hakkab iseendaga võistlema riigihangete valdkonnas. ma arvan, et sanktsioonid kui nad on olemas, peavad olema tõhusad. Nad ei tohiks soodustada sotsiaalset dumpingut. proua raportöör, palun võtke sõna väga lühidalt, sellepärast et meil on endiselt päevakord väga tihe. kas te olete nõus äh, uute nõudmistega? Yes, thank you. aitäh kõik on tegelikult juba ära öeldud. tõepoolest, meil on vaja tasakaalu turu ja sotsiaalsete aspektide vahel. meil on äh, ainult erinevad seisukohad selles osas, kus kohas see tasakaal on, aga ma loodan, et me äh, suudame välja le leida mingi mõistliku lahenduse. Äh, peatuksin vaid paarile asjale ma paluksin, et saadikud mõtleksid just avalike hangete teemalistele muudatusettepanekutele. ma austan täielikult seisukohta, et see, selle võiksin üleüldse kustutada, sest see ei kuulu siia, mõelge selle üle uuesti. loomulikult see kuulub siia ja ja kui me seda siin selles arvamuses ignoreerime, ega see asi kuhugi ei kao. ma arvan, et me peaksime siin selle arvamuse koostamisel tõesti palut- äh,, paluma äh, selgitust selle kohta, millised on siis need äh, riigihangete aspektid avaliku ja erasektori partnerluse juures, äh, sellepärast et paljudes liikmesriikides on see väga oluline, nii et kui me seda lihtsalt ignoreeriksime, siis me käituksime nagu jaanalinnud. nii et, et ma ei, ma ei usu, et me seda arvamust kuidagi paremaks muudaksime, kui me selle välja jätaksime tahaksin samuti selgitada, et et ma ei ole kunagi öelnud, et äh, riigihangetega ei ole seotud mingeid sotsiaalseid küsimusi, loomulikult on. aga ma rääkisin põhiliselt asjadest, mis on rohkem seotud keskkonnaga. ma arvan, et meil on alus äh, heaks kokkuleppeks, meil on selge hääletusnimi, kus äh, alternatiivid on ka olemas ja ma arvan, et me võime edasi tegutseda, aitäh! suur tänu, hääletame selle arvamuse üle homme. meil on veel kolm olulist punkti päevakorras. ma loodan, et te suudate jääda väga lühisõnaliseks. kõigepealt ähm, päevakorrapunkt number kaheksa, uute oskuste ja töökohtade tegevuskava. väga oluline ülesanne muudatusettepanekute läbivaatamine. see on meie kolleegi Regina Pastuse raport ja siin on meil kolmsada kuuskümmend viis muudatusettepanekut, palun, teil on sõna. aitäh. Äh, see raporti eelnõu on üsna ulatuslik ning see äh, eelnõu äh, vajab põhjalikku arutelu, äh, kuna ta hõlmab väga paljusid teemasid. me esitame siin väga olulised soovitused liikmesriikidele, mis puudutavad uusi oskusi, oskusi, mis on vajalikud uute töökohtade jaoks, mis järgmise kümne aasta jooksul tekivad. see on väga suur väljakutse, väljakutse Äh, mida toetasid väga paljud kolleegid, äh, kolleegid, kes esitasid muudatusettepanekuid, nagu äh, proua esinaine just ütles. ma hindan neid muudatusettepanekuid, mis kolleegid on esitanud ning ma tahaksin kolleege nende muudatuste eest tänada ma arvan, et need muudatusettepanekud mõningatel juhtudel toovad sisse uusi ideesid, mõningatel juhtudel kinnitavad neid mõtteid, mis raportis juba sees on mõned muudatusettepanekud on võib-olla kordavad, mõned natukene võib-olla lahjendavad neid sõnumeid, mida me oleme üritanud edastada selle raporti käigus. siis äh, veel muudatusettepanekud, mis puudutavad oskusi, elukestvat õpet. meil on muudatusettepanekud, äh, mis on esitatud äh, Äh, selles osas, et on vaja koostööd ühelt poolt tööturuga ja teiselt poolt tööturu ja koolide ja haridusasutuste vahel. samuti on muudatusettepanekud, mis puudutavad kvalifikatsiooni. seda, et kutseoskusi äh, tuleks seostada innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogiaga, samuti on rõhutatud, et tervishoiuteenused on väga oluline valdkond. Need on kõik need valdkonnad, mille kohta kolleegid on saatnud muudatusettepanekuid ja samuti on siin äh, räägitud uuest jätkusuutlikust majandusest ja kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja samuti äh, on äh, rõhutatud, kui olulised on just keskkonnaalased teadmised selles valdkonnas. erilist tähelepanu on kolleegid juhtinud sellele, et tuleb olla ettevaatlik, kui me käsitleme kaitsetumaid ühiskonnagruppe, noori, vanu, sisserändajaid, puuetega inimesi. samuti on rõhutatud, et sotsiaalne mobiilsus on väga oluline, VKE-d Äh, oli samuti teema, mida paljud muudatusettepanekud käsitlesid, sest VKE-d loovad kõige rohkem töökohti ning seetõttu tuleks soodustada nende loomist ja kasvu, meil on vaja kõrvaldada takistused ning bürokraatia. me tahame, et äh, ettevõtlusvaim leviks ja äh, see aitaks töökohti luua, nagu võibki oodata, oli ka üks teema, mis oli ilmselgelt äh, tundlik ja see oli paindlikkuse ja turvalisuse küsimus. paindlik turvalisus on teema, millega komisjoni esialgses dokumendis äh, väga põhjalikult tegeldi. mina oma raportis olen sellega ka kohasel määral tegelenud ma ei rõhutanud seda oma raportis väga palju, ma ütlesin lihtsalt, et äh, paindlik turvalisus on oluline ning liikmesriigid, kui nad võtavad vastu riiklikke meetmeid, peavad arvestama ka sotsiaalse ja majandusliku kontekstiga li erinevates liikmesriikides ning üks äh, mudel kõigile lähenemine ei ole siin kohane. tegemist on teemaga, millega mõned kolleegid väga kirglikult tegelesid. ning mina raportöörina üritasin hoolitseda selle eest, et ma saavutaksin raportile nii laiapõhjalise toetuse kui võimalik, isegi sellise tundliku teema puhul. ma ei soovi, et sellest raportist saaks midagi, mis hakkaks inimesi eraldama. pigem ma loodan, et see raport lähendab inimesi ja see on raportis ka selgelt välja toodud veel üks väga tundlik teema mõnede fraktsioonide jaoks on majanduspoliitikate kooskõlastamine erinevate liikmesriikide vahel. jällegi, ma olin teadlik sellest, et tegemist on väga delikaatse teemaga ning ma võin juba praegu öelda, et me väga hoolikalt äh, käsitleme kõiki neid esitatud muudatusettepanekuid me äh, teeme väga tublit tööd selleks, et leida kompromissmuudatusettepanekud, meil on neid muudatus, kompromissmuudatusettepanekuid juba kolmkümmend neli. Need äh, hõlmavad siis selliseid muudatusettepanekuid, mis minu arvates on vastuvõetavad, mis äh, keskenduvad raporti olulistele aspektidele ja sõnumitele loomulikult oleme me saanud ka arvamused regikomisjonist, ITRE komisjonist ning teistest komisjonidest. septembri alguses palun ma variraportööre, et nad minuga kohtuksid. nii et, et me saaksime Äh, leida kõige võim, parima võimaliku sõnastuse nende kompromissmuudatusettepanekute äh, osas, milles me oleme juba kokku leppinud ja loomulikult, kui kolleegidel on küsimusi, olen valmis neile vastama. mulțumesc, doamna președintă, ca uh, raportor din uh, umbră, din... Suur tänu, Vari raportöörina Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist tahaksin öelda, et mina esitasin seitsekümmend muudatusettepanekut ja need muudatusettepanekud räägivad järgmistest strateegilistest küsimustest raportis ja muudatusettepanekud siis rõhutavad meetmeid, mis tuleks kasutusele võtta, ma olen täiesti nõus proua raportööriga äh, selles osas, et on vaja konkreetseid meetmeid äh, haavatavatele rühmadele. ma teen äh, lühikese ülevaate oma strateegilistest põhisuundadest. kõigepealt võrdsed võimalused, võrdne ligipääs haridusele, samuti palju rääkisin ka paindlikust turvalisusest, mis kujutab endast tähtsat instrumenti selleks, et ajakohastada tööturge. tööturureformide raames tuleb tugevdada sotsiaalkaitset, samuti töötukaitset ja muuta paremaks avalikke teenuseid tööturusektoris. lisaks rääkisin ka tööturul olevast segregatsioonist siin pöördun komisjoni poole tööaja küsimuses. minu arvates iga töötaja kõikides liikmesriikides peab olema kaitstud liigse tööaja vastu, mis kahjustaks era- ning tööelu ühitamist ning mis ühtlasi paneks ohtu ka selle inimese turvalisuse töökohal. räägin ühtlasi diskrimineerimisest, eriti sisserännanud töötajate puhul ja samuti soopõhisest diskrimineerimisest. minu arvates sotsiaalne majandus, nagu seda nimetatakse, on siin oluliseks elemendiks. räägin ka töökohtade üleviimist teistesse riikidesse, mis on väga asjakohane küsimus kriisi kontekstis. mainin ka Euroopa Sotsiaalfondi hargmaiseid ettevõtteid ja, ja mainisin ka juba varem, et Sotsiaalfond peaks peaks keskenduma elukestvale õppele, mis peaks olema ka äh, tegelikult ellu rakendatud Euroopa Liidus. samuti tuleb keskenduda uutele oskustele, mis käivad käsikäes jätkusuutliku arenguga. käsitlen ka seda, et liikmesriigid peavad edendama keskkonnaprobleemide lahendamist, ka keskkonnaalaseid teadmisi selleks, et lihtsustada äh, üleminekut majandusele, mis toob endaga kaasa vähem kasvuhoonegaaside heiteid. ja kutsun Euroopa Komisjoni üles kaasama uue äh, olulise pädevusena äh, kõik see, mis puudutab keskkonda räägin ka välispoliitikast ja selle mõjust tööhõivele ja kutseõppele. ma olen veendunud, et teiste variraportööridega ja proua raportöör Paastusega jõuame lahenduseni, millest võiks kujuneda ka Euroopa Parlamendi põhisuun. And the reason we have the extra aitäh, ma teen lühidalt, sest minu pärast on lisapäevakorrapunkt. tahaksin tänada selle raporti eest, see on hästi struktureeritud ja põhjalik, ma ei tea, mida teed selle kolmesaja kuuekümne viie muudatusettepanekuga, soovin teile edu ja ootan kompromisse. lühidalt mõningate minu muudatusettepanekute kohta, mis puudutavad näiteks väikeettevõtetele äh, rahade kättesaadavust, samuti äh, praktikakohtade kvaliteediraamistik ja ettepanek, millega me tegeleme, nõndanimetatud mitteametliku õppimise tunnustamine. mul on terve rida muid muudatusettepanekuid ja loodetavasti enamik nendest on teile vastuvõetavad või saate need kompromissidesse sisse võtta. kaks asja, mida kolleegid mainisid, mis minu arvates olid olulised, mis puudutavad kasvavaid sektoreid, näiteks keskkonna hoidlikud töökohad ja põllumajanduse toidutootmisega seotud töökohad. üks kolleeg mainis veel ka ajude äravoolus, see on tähtis teema paljude riikide jaoks ja seda ei tohiks eirata. Ade Hirš puudutas teemasid nagu elukestev õpe ja koolist väljalangemine, loodetavasti saate ka need kompromissidesse sisse võtta, aitäh! proua Schröter, palun. Vielen Dank. Ich kann es sehr kurz machen, weil meine Vorrednerin äh, schon wesentliche Punkte angesprochen haben. suur tänu, teen väga lühidalt, sellepärast et eelkõneleja juba mainis ära need punktid, millele, mida ka mina toetan ja ma loodan, et me suud-, hääletame nende väga heade muudatusettepanekute poolt kui on plaanis tulla välja kompromissmuudatusettepanekutega, siis palun võtke meiega kiiresti ühendust. kõige olulisem on siin minu jaoks Euroopa Komisjoni algatus uued oskused uute töökohtade tarvis. siin on me esitanud ka muudatusettepanekuid ja omaalgatuslikus raportis tegelikult me oleme sellekohased otsused juba vastu võtnud rääkisime selle raames äh, ka äh, poliitiliste väljakutsete komisjoni äh, raportist ja ma arvan, et ka siin peaks see peegelduma. tuleb aga jääda ettevaatlikuks selles osas, et strateegia uued oskused uute töökohtade jaoks ei keskenduks vaid kõrge kvalifikatsiooniga inimestele, vaid ka äh, madalamatele tasemed ma,, äh, madalamatele tasemetele. tuleb võimaldada ligipääs äh, uuele koolitusele ka inimestele, kellel on madal kvalifikatsioonitase jätkusuutliku majanduskasvu osas on ju väga suur töökohtade loomise potentsiaal ja äh, neid küsimusi mainime ka oma muudatusettepanekutes ja ma loodan, et äh, raportöör võtab neid arvesse ka kompromissmuudatusettepanekutes. suur tänu, nüüd palun proua vastus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um, foi aqui dito pelas colegas. Suur tänu, proua esimees kolleegid on teinud muudatusettepanekuid ja on võtnud ka sõna ja selgitanud, äh, mis nende eesmärk oli. kahtlemata on tegemist äärmiselt olulise teemaga, mis äh, tekitab suurt huvi, aga ka äh, põhjalikke arutelusid. teemadel, millega on tegeldud tööhõive komisjonis, aga ka teemadel, mille üle arutatakse tulenevalt praegusest sotsiaalmajanduslikust kriisist. nagu kõik sõna võtnud kolleegid on öelnud, on nende teemade üle arutamine tähtis ja tahaksin tänada ka nende muudatusettepanekute eest. me peame tagama, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide majandus muutuks selliseks, et äh, see suudab toime tulla väljakutsetega, mis äh, tema ees seisavad ja olla võimeline toime tulema kõikide muutustega, äh, et majandused oleksid kohanemisvõimelised, et meie tööhõivesüsteemid oleksid kohanemisvõimelised kaasaegsete arengutega komisjon on tõstatanud mitmeid probleempunkte, millega nüüd ka parlament on arvestanud. ehk teisisõnu, tegemist on äärmiselt põhjaliku ja laiaulatusliku teemavaldkonnaga, aga me keskendume siin põhipunktidele. kui vaadata tehtud muudatusettepanekuid, siis sellist lähenemist ma siin olen märganudki ja sellist lähenemist kasutan ka mina koos variraportööridega ja koos nendega, kes äh, esitasid muudatusettepanekuid. ma püüan tagada, et äh, olulisemad põhipunktid oleksid kajastatud kompromissettepanekutes, mille äh, kallal ma töötan. ajasurve ei ole siin liiga suur praegu, üheksateist september on see komisjonis meil päevakorral ma saan aru, et kolleegid puhkavad järgmistel nädalatel, aga ma mõtlesin, et saaks äkki kuuendal septembril kohtuda variraportööridega ja arutada omavahel läbi kompromissmuudatusettepanekud, millega äh, selleks ajaks peaksime olema valmis saanud, et teha seda siis esimest korda ja loodetavasti seejärel suudame jõuda kokkuleppele ja pärast seda saame korraldada juba formaalsema kohtumise. suur aitäh ja palju edu kompromissettepanekute väljatöötamiseks, usaldame teid täielikult. nüüd edasi muuda-, äh, päevakorrapunkt number kaheksateist. siin peaksime rääkima määruse muutmist, mis puudutab globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi loomist. Äh, proua raportöör, teil on sõna, palun. Thank you, madam chair and thank you for moving aitäh ja suur tänu, et võtsite selle päevakorrapunkti praegu. minu ettepanek on me võtaksime selle vastu lihtmenetluse kaudu, muudatusettepanekut ei ole, minu ettepanek on selline seepärast, et see puudutab fondi laiendamist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembri lõpuni tegemist on väga lühikese perioodiga, mis meil aega on ja kui me teeksime mingeid muudatusettepanekuid, siis me jõuaks kokkuleppele enne, kui seda pikendust on vaja. ja ka äh, sellepärast, et komisjon käesoleva aasta sügisel äh, teeb äh, ettepaneku globaliseerumisega kohanemise fondi kohta pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja siis on õige hetk eh, teha olulisemaid muudatusettepanekuid selle fondiga seoses. eks see tööhõivekomisjoni resolutsioon, et me saaksime niimoodi edasi minna. mis puudutab äh, pikendamist kolmekümne esimesele detsembrini kaks tuhat kolmteist, ka kaasfinantseerimine jääb kuuekümne viie protsendini, see on juba olemas, aga määrus kinnitaks selle üle. kaks kommentaari, pikendamise põhjendus, komisjoni eh, sõnul eh, üheksa protsenti on eh, olnud tööpuudus aastaid ja ka praegu ja järgmisel aastal prognoositakse, et see jääb üle üheksa protsendi. see tähendab, et tööpuudus on endiselt väga kõrge ja see fond on üks vahendeid, mis aitab meil toime tulla ka finantskriisi tagajärgedega. komisjon leiab, et enamik liikmesriike, kes vastas konsultatsioonide käigas, leiab, et pikendamine on sobiv aga me ei tea, kui palju liikmesriike vastas, nii et tegelikult komisjoni see avaldus meile eriti palju ei ütle. kas see tähendab, et äh, suur enamus või väga suur enamus liikmesriikidest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega seoses oli teatud muresid, nõukogu tegi vähendamise ettepanekuid, Poola eesistujalt me täna ei kuulnud, äh, mida nõukogu äh, selle globaliseerumisega kohandamise fondi kohta mõtleb, nii et tegelikult ka siin ei ole meil täpsemalt aimu. ja viimane kommentaar, eelarve mõjud. see võib ületada viissada miljonit aastas, kaks tuhat kümme taotletav summa oli sada kolmkümmend kaks miljonit, kaks tuhat üheksa sada kolmkümmend üheksa ja eelnevatel aastatel veelgi vähem, nii et siin mingit kartust ei ole, nii et kuigi summad on kasvanud, siin ei ole mingit hirmu, et ülemisest piirist üle minnakse. sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin kõigepealt öelda, kui väga meid rõõmustab teie lähenemine ja ka see, et täiskogu arutelus me näitaksime, et me oleme valmis võimalikult kiiresti andma heakskiidu sellele nii-öelda kriisimehhanismile ja teiselt poolt, et sellele ka kaasneks ka resolutsioon ja et kohal oleks volinik, et me saaksime väljendada mõningaid oma arvamusi. ma jagan teie muret arutelude osas nõukogus siin äh, Poola eesistujaga rääkides mul ei jäänud muljet, et selles küsimuses oleks asi väga selge ja et milliseks kujunevad arutelud ja millised on liikmesriikide seisukohad. mis puudutab aga mehhanismi laiendamist ka põllumajandussektorile, siis äh, kuna on võetud endale kohustus vähendada põllumajanduspoliitika eelarvet, siis äh, peavad teised, kõik teised poliitikad äh, võtma üle teatud osa äh, poliitikatest, mis käisid enne põllumajanduspoliitika alla, näiteks toiduabi ja, ja, ja muud. nii et ma ei tea, kas me nüüd suudame põllumajanduspoliitikat rohelisemaks muuta, aga või ma ei tea, kas me siis hakkame nüüd kõiki teisi poliitikaid muutma kuidagi põllumajanduslikuks, aga igal juhul peaksime ikkagi silmas pidama seda, kuidas me täpselt selles valdkonnas edasi liikuda tahame. seda enam, et kui laiendatakse nüüd seda mehhanismi ka põllumajandusküsimustele, siis teame väga hästi, et kui me räägime siin kriisi tagajärgedest ja üleilmastumisest korraga, siis äh, võib juhtuda, et teeme vastuolulisi ettepanekuid ja näiteks, et äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kaasatakse kõik restruktureerimised. nii et siin tuleb ka teha konkreetsed valikud aga seda saame kõike väljendada ka resolutsiooni ettepanekus, mille üle ma loodan, et saame hääletada samal ajal, kui me hääletame mehhanismi puudutava määruse muutmise üle. ja et me suudame seda kõike teha väga vastutustundlikult. komisjoni esindaja on siin ka kohal, kas enne kui ma neil sõna annan, kas keegi soovib veel sõna, härra Poulan või härra, äh, vabandust, proua Schröter äh,? ka mitte, sel juhul siis komisjoni esindaja, kas te soovite sõna? ei, selge, väga hästi, kas proua Harkin tahab veel sõna võtta? palun. Euh, ei soovigi sõna proua Harkin, aga ärge kuskile minema hakake, sest et mul on vaja veel teha siin juhataja teadaanded ära ühesõnaga, muudatusettepanekuid saab esitada ei, ei. ei, muudatusettepanekuid ei esitata. ühesõnaga, sel juhul hääletame ühesõnaga, proua raportöör tuleb välja resolutsiooni ettepanekuga ja siis saame me selle üle siin otsustada. nüüd äh, leidsin järje jälle üle, üles ja siis nüüd äh, siiski need juhataja teadaanded. kõigepealt, äh, mis puudutab ühtset luba pärast viimast triloogi, mis leidis aset kahekümne teisel juunil, äh, jõudsime me kokkuleppele nõukoguga ja palume komisjonil see kokkulepe ka heaks kiita. tulenevalt kokkuleppest nõukoguga jõudsime kokkuleppele ka komisjonide vahel ja ma usun, et või ma arvan, et vähemasti meie koostöö oli päris hea äh, ja suuresti tänu meie raportööri panusele. Äh, libe komisjon peaks nüüd pöörduma Coreperi presidendi poole selleks, et rääkida kaasotsustusmenetluse rakendamisest ja et väljendada meie nõusolekut. raportöör on siin ka kohal, kas ta soovib sõna? palun, teil on sõna, härra raportöör. mina olen täiesti nõus äh, sellega, kuidas äh, te tõlgendate olukorda, aga ainuke minupoolne märkus oleks järgmine, nimelt kaks kõige olulist nõudmist meie äh, komisjoni poolt, sellega olid nõus nii libekomisjon kui ka nõukoguga komisjon, aga see ei olnud mitte tänu minu jõupingutustele, vaid meie esimehe jõupingutustele. kallid kolleegid, tegemist oli kindlasti meie kollektiiv, kollektiivse nutikusega, mis meid selleni viis. Te kõik Äh, olete saanud äh, terve rea äh, teadaandeid, mida ma siin ette lugema ei hakka. päevakorrapunkt number kolm, kiidaksime heaks ka protokolli kahekümne neljandast ja kahekümne viiendast maist, kuuendast juunist ja viieteistkümnendast ja kuueteistkümnendast juunist. kui märkusi ei ole, siis on protokoll, protokollid kinnitatud. ja homme kohtume kell üheksa, palun võtke kaasa hääletuskaardid.